Good afternoon, ladies and gentlemen. I have been asked. tere! mul paluti kolleeg Puusekit asendada. kolleeg Puusek, nagu te täna hommikul väga hästi tähele panite, ei tundnud ennast hästi ja oma haiguse tõttu on ta nüüd ähm, teel tagasi kodumaale. esimene punkt meie tänases päevakorras on ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi kaks tuhat üheksa murd seitsekümmend kolm EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta. kuna härra Puusek, kes, kes pidi juhtima seda osa meie päevakorrast, ei saanud täna tulla, siis härra Karins nõustus teda täna siin asendama Okay, uh, thank you very much uh,, colleagues, I am suur tänu, kolleegid, räägin nüüd siis äh, Jerzy Puusaki nimel, loen ette selle sõnavõtu, mille tema ette valmistas. tervitame Euroopa Komisjoni ettepanekut parandada kahe tuhande üheksanda aasta maagaasi siseturu direktiivi, olen nõus, et meiega on ka vastav direktor Euroopa Komisjonist olen veendunud, et äh, Klaus-Dieter Borchardt oskab kõikidele küsimustele vastata. tegemist on väga tehnilise ning väga piiratud ettepanekuga. tegem-, mõned väidavad, et äh, sätted on äh, lähmased, kui asi puudutab kolmandate riikide tärneid ja seetõttu me oleme parlamendi poolt pöördunud komisjoni poole korduvalt, paludes see lünk täita. mul on hea meel, et nüüd seda tehakse. direktiivi ettepanek on selline, mille puhul on selge, et äh, lahtisidumine kolmandate poolt juurdepääs, läbipaistvus, äh, põhimõtted peavad kehtima kõikidele torujuhtmetele kolmandatest riikidest ning kolmandatest kolmandatesse riikidesse. see on oluline ka Euroopa Liidu gaasituri konkurentsi seisukohast ning äh, meie energiasõltumatuse ning energiaturuga varus, turuvarustatuse seisukohast. läbipaistvus ning võrdsed tingimused Euroopa Liidu energiasektoris, täielik õiguskindlus ning pikaajaline investeeringute kindlus ning prognoositavus on olulised elementid kõikidele investoritele, kes äh, on ausameelsed ning tahavad õiglastest eeskirjadest kinni pidada mitte ainult gaasiturul ning mitte ainult Euroopa Liidus. aga see on oluline ka meie kodanike jaoks ning meie tööstuse jaoks üldisemalt. turu konkurentsitingimused tugevdavad, hinnad alanevad ning kõiki kliente koheldakse võrdselt. oluline on see ka selleks, et meie energialiik lõpule viia ning vastupidavaks muuta, lähtudes väärtustest ja põhimõtetest, mitte erandite süsteemist. energialiidu aastaaruanne esitatakse homme täiskogu osaistungi järel, järgul seal keskendutakse ühendumus, ühendumisele Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning räägitakse samuti ka maagaasist ning gaasiga varustatusest Euroopa Liidust väljaspoolt. me oleme üha rohkem sõltuvalt gaasist ning äh, see on saavutanud protsentmäära seitsekümmend protsenti eelmisel aastal. ja niisiis, äh, nii, niisiis ühenduslülid kolmandate riikidega on väga olulised ja see on väga hästi kooskõlas ka meie puhta energiapaketiga. komisjon oma ettepanekuga aitab kaasa äh, elektri ning maagaasituru koostoimele. nii nagu iga õigusakti puhul on ka siin küsimused, mis on veel vastuseta. kõigepealt uusi eeskirju tuleb rakendada kõikide olemasolevate torujuhtmete puhul ka. olen kuulnud vastuväiteid, aga mõned väidavad, et liikmesriigid võivad kurjasti ära kasutada oma õigusi erandeid pakkuda küsimus, mis on veel õhus, on ka see, et kas komisjon peab kõikidest Energialiidu põhimõtetest kinni, nagu näiteks energiaga varustatus ning ja nii edasi, mina olen valmis raportöörina kõik ära kuulama. aga mina leian, et komisjoni ettepanek praegusel kujul on meie üldiste seisukohtadega ning oma eesmärgipärasusega ähm, vastuvõetav. ja nüüd siis palun härra Mikal. sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu. sooviksin tervitada härra Puuseki sõnavõttu sekundeerida sellele ning äh, selgitada ka, milline on meie seisukoht. Euroopa Komisjon otsustas muuta magasi siseturu ühiseeskirjade direktiivi, et reguleerida liikmesriikide vahelist maagaasi transporti ja ka kolmandaid riike arvesse võtta. selline algatus on te tervitatav ning mul on sellise algatuse üle hea meel ma leian, et kõik on nõus, et meil on vaja sellist energiasiseturgu, kus energiavarustuskindlus ning energiajulgeolekud on tähtsal kohal. meil on vaja kindlustunnet, mitmekesistamist, sellepärast et me ei taha sellist olukorda nagu mõned talved tagasi kus äh, küttevõimalus äh, oli mureküsimuseks paljudele eurooplastele. meil on vaja toimivat turgu, konkurentsivõimelist turgu, kus hinnad oleksid tarbijate jaoks õiglased ning äh, kus peetakse kinni õigusraamistikust. seetõttu on komisjoni ettepanek, nagu öeldud, tervitatav. ning tahaksin toonitada veel asjaolu, et see komisjoni algatus tugevdab energiasolidaarsuse põhimõtet Euroopa Liidus. seda on liikmesriigid korduvalt soovinud ka oma pöördumises Euroopa Komisjoni poole, kõik leiavad, et see on tähtis küsimus kalender, ajakava on ambitsioonikas ning me anname endalt poolt parima, et see ka jõustuks. suur tänu, härra Nika, et ka ajalimiidist kinni pidasite Euroopa konservatiivid ja reformistid ja härra Krasnodebski. suur tänu. ka mina sooviksin omalt poolt ähm, avaldada tunnustust komisjonile otsusekindla töö eest, mida nad on üles näidanud selleks, et äh, selle torujuhtmete teema õiguskindlus paika saada. ja tegemist on sümboolse tähtsusega teemaga. see teema on oluline kõikidele Euroopa kodanikele aga iseäranis süda peal võib-olla Kesk-Euroopa kodanikel ja loodetavasti komisjon siin ei anna järele tugevate liikmesriikide survele. praegu paistab, et komisjon äh, on siiani ka kaitsnud väikeseid nõrgemaid liikmesriike, loodetavasti siis ka nüüd asub komisjon nõrgemate ning Energialiidu aluspõhimõtete kaitseks välja. nõukogus on asjad jäänud jällegi tappama. me teame, komis-, siiamaani ei ole veel mandaat paigas. oleme kuulnud, et vähemus on äh, selle viivituse põhjustajaks olnud meie omalt poolt ITRE komisjonis, anname parima selleks, et meie oma tööga saaksime võimalikult kiiresti ühele poole. ja veel oleme kuulnud äh, Saksamaalt ning äh, liikmesriikidelt, teisteltki liikmesriikidelt avaldusi, et ähm, et energiajulgeolek ning õigus energiasegu valida on olulised teemad ja kliimamuutus, äh, kuid ma äh, olen kuulnud, et kliimamuutus olevat äh, olulisem teema kui energiajulgeolek. me siin tegelikult ei räägi neutraalsetest kolmandatest riikidest, me räägime sõjaolukorras oleva olevast riigist, mille puht, puhul on rakendatud sanktsioone. asjaolu, et see projekt endiselt jõustub, on täielikus vastuolus vabandust, et ma siin esimehe poole üksi, isiklikult pöördun, kuid pean otseselt teilegi ütlema, et see on täielikult vastuolus nende põhimõtetega, äh, mille eest võitleb see riik, kus teid valiti et sõnad ei ole alati siis täpselt äh, samad, mis meie teod. suur tänu! kuivõrd mainisite mind, siis äh, ma pean ütlema, et olen täielikult nõus teiega ja mitte minu valitsusega selles küsimuses. härra Peterson Aldest asendab äh, härra Federlet, palun. suur tänu, esimees. teen lühidalt sellepärast et on üsna selge, mis on selle ettepaneku äh, eesmärk ning äh, aluspõhimõtted, siin on äh, enesemõistetavalt kirjas ka see asjaolu, et Euroopa Liit sõltub kolmandatest riikidest gaasi puhul, kas see on õige pikaajaline lahendus, selle üle võime arutleda, aga kuskile see, aga olukorda see järgnevate aastate jooksul ei muuda. ja siin ei ole pandud otseselt raamistiku paigas veel kolmandate riikide kõhurujuhtmete suhtes, ehkki me jagame muid koostöövaldkondi, seetõttu oleks vaja reegleid, et võimaldada kolmandatel riikide juurdepääs meie turule, äh, jätkata lahtisidumist ja nii edasi ja nii edasi. meie jaoks on üsna enesestmõistetav, et meil peaks olema midagi sarnast ka gaasivaldkonnas. meil on hea meel, et pärast arutelusid viimaste aastate jooksul Euroopa Parlamendis on lõpuks ometi midagi meie ees, komisjon on teinud oma ettepaneku ning äh, me huviga kuulaksime ka ära, millised arutelud toimuvad sel teemal nõukogus. ja Nord Stream kahe osas, see on meie ja komitee, komisjoni jaoks oluline teema, me tahaksime teada, kuidas see võiks mõjutada gaasi hindu järgnevate aastate jooksul, milliseid stsenaariumeid te selle projekti äh, Äh, lõpuleviimise puhul äh, ette näete. sellest teemast me ei ole rääkinud. ning äh, loodan, et need arutelud algavad, et me saaksime tuleviku hinna arenguid ka natukene prognoosida. igal juhul on sellel algatusel oma mitmed positiivsed küljed ning Alde on valmis seda toetama. härra Pedersen, aitäh ja nüüd kuue nimel härra Skilikiotis. suur tänu, härra esimees. gaasi siseturg ning vastavate õigussätete ülevaatamine on loomulikult väga oluline. sellega tegeletakse kiireloomulise menetluse käigus ning ähm, loodetavasti me tegeleme selle teemaga sobiva äh, põhjalikkusega, hoolimata sellest, et teema on kiireloomuline. väga tore, et komisjon on teinud selle ettepaneku, aga ka korralikku mõjuhinnangut ei ole olnud veel. ja kom-, komisjon lubas mõjuhinnangut kõikide ettepanekute kohta eraldi. me tahame ikkagi korralikku õiguslikku analüüsi sellest protsessist. muidu võib tekkida olukord, et me võime sattuda vastuollu rahvusvahelise õigusega ning me ei saa toetada sellist ettepanekut, mis vääraks liikmesriikide suveräänseid õigusi ning piiraks kuidagi nende õigust oma loodusvarasid kasutada. see on seotud ka Türgiga ning Türgi liitumisambitsioonidega. kindlasti tuleb analüüsida rahvusvahelist õigust ning liikmesriikide energiapoliitikaid. liikmesriikidel on vaja paindlikkust. mis aga puudutab arengumaailma, siis äh, energiarindel on meil mitmeid äh, ohte ja äh, raskusi, komisjon ei ole teinud äh, selles valdkonnas piisavalt kasulikke parandusettepanekuid. ma arvan, et tegelikult tarbijate õiguste ja tarbijakaitse seisukohast ei ole siiani midagi ära tehtud. kui asi puudutab gaasi. ja ja ka Vahemere idapiirkond ning Nord Stream kaks. Äh, selles vallas on samuti võetud samme, mis on äh, igal juhul valed, nii et seetõttu on meil tõsised, tõsised reservatsioonid. suur tänu, härra Silikiotis, nüüd on veel mitmeid teisi kolleege, kes soovivad sellest teemast rääkida. Teie kõneaeg on üks minut, palun pidage sellest äh, rangelt kinni, sellepärast et meil on väga tihe päevakord täna. proua Vana, palun. proua Werner, suur tänu, härra esimees. mul on väga suuri kõhklusi selle ettepaneku õigusliku alusega. komisjoni õigusteenistus aga ka nõukogu teenistused on öelnud, et ei ole mitte mingisugust õiguslikku alust, mis põhjendaks selle maagaasi siseturuühiskirjade ülevaatamise ja komisjon ei ole ka eh, huvipooltega läbirääkimisi pidanud selles küsimuses ja mingi, mingeid järeldusi teinud. ja seega minu meelest eh, arvestades seda, et praegu võetakse direktiivi põhimõtteline muutus vastu, me nõuame seda, et eh, siseturureeglid ka kolmandates riikides kehtiksid ja see oleks küll tõesti väga suur muutus, millel on väga selged tagajärjed ka tarnekindlusele, sest et õigusraamistik ja sellele juba ka viidati, mitte ainult Nord Stream kahe puhul ei hakkaks kehtima, vaid ka kõikide teiste imporditorujuhtmete puhul. ja seega mind huvitaks seda, mida ütlesid härra Federle ja härra Peterson, kas on mingisugust hinnangut selle kohta, mida see tähendab gaasihindadele tulevikus? ma arvan, et see on väga tähtis just nimelt Euroopa kodanikele ja ma arvan, et me peaksime väga ausalt äh, rääkima sellest, äh, äh, sellel teemal. Venemaa oli seni väga usaldusväärne partner ja ma ei tohiks unustada seda, et sõltuvad on mõlemad pooled. Venemaal on vaja meie sissetulekut ja meil nende maagaasi. nii et me oleme mõlemad sõltuvuses ja ausalt öeldes alternatiivid ei ole mulle ka selged. kui Holland välja langeb, kas me siis tahame Turkmenistanist äh, või USA-st hakkama tooma sisse kildagaasi, kas see on tõesti see alternatiiv? mul on suured kõhklused selles osas. Is... suur tänu, ma tuletan teile meelde, et üks minut on kõneaega kõigil, mitte kaks. härra äh, Jürk Äh, suur tänu, äh, härra esimees, kõigepealt äh, ma tahaksin tervitada komisjoni ettepanekut. ma olen selle eesmärkidega täiesti nõus. me peame selle direktiivi selgemaks kirjutama ja peamine eesmärk peab jääma samaks. nimelt tarnekindlus peab suurenema, eriti Kesk- ja Ida-Euroopas. me oleme rääkinud sellest, kui raske on talvel, kui tarnete ees tekib probleeme kuid mul on küsimus selle ettepaneku ulatuse kohta. kas see hõlmab endas äh, torujuhtmeid, mis äh, ületavad maapiiri, näiteks Ukraina ja Ungari vahelist äh, piiri, sest minu meelest selles osas ei ole see tekst selgelt lahti kirjutatud. ja veel üks küsimus, mis puudutab kolmandaid riike samuti. me peame omavahel selgelt eristama need riigid, mis kuuluvad energiaühendusse, sest nemad on oma seadusandluse meie omaga kohandanud rohkem kui teised kolmandad riigid ja seega minu ettepanek oleks, et energiaühenduse liikmesriigid peaks olema eraldi välja toodud. härra Karinš nüüd. suur tänu ja nüüd äh, räägin iseenda nimel ja meie fraktsiooni nimel. me toetame Jerzy Buzekit ja tema poolt tehtud ja komisjoni poolt tehtud ettepanekut kolmekümne sekundiga sain hakkama, võib-olla isegi vähem, aga härra Kolitšek. suur tänu, kallis kolleeg. Já bych nerad rušil kolegu Karinše nebo eh, kolegu Jurka. Eh, sank- ma ei taha härra Juurekit ja härra Karenšit hakata siin oma sõnavõtuga segama, aga solidaarsus, energiaühendus, lahtisidumine, millest te üldse räägite? Te, te ei tunne ise Euroopa Liidu direktiive, mulle tundub. Te ei tea sugugi seda, et iga riik peab vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele varuma endale maagaasi kolmekümneks päevaks, need peavad olema, vähemalt kolmekümneks päevaks peavad olema igal liikmesriigil maagaasivarud. ja tegelikult ideaalis peaks olema need varud veelgi suuremad. aga mida te tahate, te tahate suveräänsust teatud liikmesriikidel miks me selliseid reegleid, nagu me maagaasi puhul praegu siin sepistame näiteks nafta impordile või äh, puidu sisseveole või teistele söepõhistele energiaallikatele, mida me oma energiasegus äh, kasutame, see ettepanek on väga kehv minu meelest ja selle direktiivi autorid on endale seadnud ainult ühe eesmärgi, nimelt liikmesriikidel takistada energiatõhususele panustamast. lahtisidumine on tõestanud, et on täiesti võimatu ettevõtmine, elektrienergia turu puhul me seda nägime. aga selle asemel, et midagi muuta, üritame me selle siiski eh, läbi suruda ka kõikides valdkondades, eh, maagaasi puhul, nafta puhul, selleks, et Euroopa Liit oleks kodus valijate seas veelgi Äh, vihatum, kui ta on praegu. suur tänu, härra Kolitšek, te esitasite, kolleegid, mõned küsimused ja võib-olla energia peadirektoraadist äh, külla tulnud direktor võib-olla vastab nendele küsimustele ja avaldab ka teisi seisukohti, kuidas soovite. suur tänu, härra esimees ma alustaksingi viimasest küsimusest, sellepärast et äh, see ongi see põhjus, miks me selle ettepaneku oleme esitanud. loomulikult, härra Kolitšek, meie eesmärgiks ei ole energiatõhususe takistamine liikmesriikides. ja me kindlasti ei taha sekkuda äh, sellesse, milline on liikmesriikide poolt valitud energiasegu. Äh, see ettepanek nii kaugele kindlasti ei lähe aga selle ettepaneku eesmärgiks on ja seda kinnitasid ka paljud, kes täna sõna võtsid, on see, et meie eesmärgiks on õiguskindlus ja õigusselgus selle õigusliku korra osas, mis kehtib kolmandatest riikidest algust saadnud torujuhtmetele, mis päädivad Euroopa Liidu territooriumil, et kuidas neid käideldakse. me räägime operatiivküsimustest see tähendab seda, et me ei ütle, et see ettepanek annab komisjonile või mõnele teisele Euroopa Liidu institutsioonile õiguse sekkuda näiteks sellistesse küsimustesse, kas torujuhi, juhe ehitatakse või mitte. meie ainus mure selle ettepanekuga on see, et millised äh, reeglid kehtivad selle torujuhtme opereerimisel. sellel ei ole mitte mingit pistmist seega energiaseguga ja loomulikult ei ole sellel ka mitte mingisugust äh, pistmist energiatõhususe eesmärkidega, mille liikmesriigid on endale seadnud. aga nüüd siis mõned küsimused äh, esitamise järjekorras. härra Karinši küsimus, tegelikult vist härra Puuseki küsimus, mille härra Karinš ette kandis, nimelt kas on vaja praegustele torujuhtmetele, mis juba eksisteerivad, uued reeglid kehtestada? meie arvame, et me ei saa teha vahet juba olemasolevate torujuhtmete ja uute taristute vahel. samas aga, kui te vaatate sisuliselt seda ettepanekut, siis on selgelt näha, et me loome praegustele torujuhtmetele nii-öelda kergema versiooni seadusandlusest. me tahame, et liikmesriigid vaataksid, mida on vaja selleks, et tänased torujuhtmed vastaksid selle ettepaneku sätetele ja me oleme välja pakkunud selleks siis lihtsustatud menetluse ja anname võimaluse erandit seada teatud põhimõtetest loobumisele. loomulikult arvestades selle juures seda, et need torujuhtmed on juba olemas ja me ei taha kindlasti kahjustada nende torujuhtmete tõhusust ja, ja käigushoidmist. härra Krasnodebski, jah ma luban teile, et komisjon jääb enda juurde selle ettepaneku puhul, sest meie arvame, et me oleme välja pakkunud täiesti õige asja. ja tuletaksin teile meelde, miks me selle ettepaneku tegime nimelt väga palju on olnud arutelu selles osas, millist seadusandlust kasuta-, milline on õiguslik alus. ja komisjon on alati võtnud selle seisukoha, et isegi kui kõik ei ole kirjas, selles osas on teatud kirjutamata reeglid, mis kehtivad. ja kuivõrd äh, on tekkinud juriidiline vaidlus, oleme me seekord siis väga selgelt öelnud, millised reeglid kehtivad. härra Pedersen, teie küsimus selle kohta mida äh, see ettepanek tähendab maagaasi hindadele? huvitav küsimus, vastan sellele lühidalt. Te ise juba viitasite sellele, et on väga oluline, et need äh, torujuhtmed oleksid juurdepääsetavad kolmandatele riikidele. kui me selle saavutame, siis see iseenesest suurendab juba konkurentsi ja see tähendab seda, et, äh, et sellel turul hinnad on suurema surve all siit jõuangi kohe järgmise küsimuseni, mille härra Strikiotis esitas ja, ja millele viitas ka proua Werner, mõjuanalüüs. jah, teil on õigus, tavaliselt ja see on ka meie sisereegel, meie ettepanekutega käib kaasas mõjuanalüüs. miks me arvame, et seekord on see mitte vajalik? sellel samal põhjusel, millest ma rääkisin. meie jaoks need põhimõtted, mida ütles ka, mille tõi välja ka härra Peterson tariifid, eh, lahtisidumine, kolmandate poolte juurdepääs ja läbipaistvus, need eh, põhimõtted vastavalt meie õigusteenistuse seisukohtadele on juba rakendamist leidnud, on rakendatavad ja selle me siin ka selgelt välja ütleme. ja sellel põhjusel komisjon pärast eh, arutelusid on jõudnud kokkuleppele, et selle konkreetse ettepaneku puhul ei ole meil vaja mõjuanalüüsi, aga selle ettepanekuga käib kaasas töödokument, kus kõik lisainfo on kirjas. ja siis üks küsimus äh, vastuse, vasturääkivus rahvusvahelise õiguse sätetega. meie ei ütle, et äh, me hakkaksime oma seadust sellega nüüd rakendama Euroopa Liidust, Euroopa Liidu territooriumist, territooriumit väljaspool. ei, ainult meie territooriumil hakkab see kehtima proua Werner, õiguslik alus, õiguslikuks aluseks on artikkel sada üheksakümmend neli, kui te nüüd seda loete, siis on tegelikult äh, kaks tõ-, äh, näidet selle kohta, miks see on just õige alus. meie toetame konkurentsi, reguleerides kolmandate poolte juurdepääsu, nagu ma ütlesin, see kindlasti energia siseturu toimimist parandab, sellele on saja üheksakümne neljandas viidatud konkreetselt, ja siis rakendama ka läbipaistvuse nõuet, ehk teisisõnu, tehnilised andmed avalikustatakse nende torujuhtmete käitam-, käitlemise kohta ja see tagab tarnekindluse, me teame enne, mis nendes torujuhtmetes toimub ja see loob tarnekindluse. ja viimane märkus, härra Džürk, te küsiti ulatuse kohta väga konkreetne küsimus, kas see ettepanek kehtib äh, ka maapiiridel, kol-, mis on siis kolmandate riikidega, tõite näite Ukraina ja Ungari ja ma vastan jah. see ettepanek ei puuduta mitte ainult offshore torujuhtmeid, vaid kõiki torujuhtmeid, mis kolmandast riigist äh, sisenevad Euroopa Liidu territooriumile. härra esimees, ma loodan, et ma vastasin kõikidele küsimustele. tundub küll nii, ütleb härra esimees tundub, et äh, tegemist on härra Karinši suure päevaga. Äh, nüüd on teil äh, lõpetuseks sõna, härra Karinš. no nüüd ma olen siis jällegi Jerzy Puusek, jah. aitäh, kallid kolleegid, jätkame koostööd. väga täpne sõnavõtt. daamid ja härrad, lubage nüüd tervitada siin äh, volinik Tibor Navratšitši, kes on hariduse, kultuuri, noorte ja spordivolinik. toimub siis täna järgmine osa meie struktureeritud dialoogist. tuletaksin teile meelde, et härra Navratšitši kutsus meie komisjon siia sellesama dialoogi kontekstis. Euroopa Parlament peab siis seda dialoogi Euroopa Komisjoniga. see tähendab seda, et härra volinik annab meile nüüd ülevaate sellest, eh, kuidas tema oma portfelli raames on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta komisjoni tööprogrammi rakendanud, suunab ka pilgu kahe tuhande kaheksateistkümnendasse aastasse. härra Navratšitš, härra volinik, sõna on nüüd teil. suur tänu, härra esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, tänan kutse eest teiega täna tulla siia kohtuma hindan kõrgelt seda võimalust arutada teiega meie saavutusi, väljakutseid ja poliitika tegemise protsessi iseennast. poliitika puudutavad küsimused ei ole enam eraldiseisvad. kõik teemad eeldavad koordineerimist erinevate poliitikavaldkondade vahel kohalikul, regionaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ja see eeldab avatust ja tahet olla uudishimulik, kuulata, võtta arvesse erinevaid seisukohti, teha koostööd poliitikavaldkondade ülede, üleselt ning piirideüleselt. see avatus on täna ohtu sattunud. me kõik peame tegema kõik selleks, et seda säilitada ja tõhustada, täna rohkem kui kunagi varem. tõendid ja teadus äh, poliitika tegemise kes-, keskusena on sattunud ohtu pol-, polariseerunud poliitilises faktide järgses kultuuris just äh, tulin tagasi parlamentide vaheliselt konverentsilt, mille korraldas Ühine Teadusuuringute Keskus ja Euroopa Parlamendi STOA. ja mul oli hea meel näha, et ka mõned teie seast olid seal kohal, arutamaks, kuidas institutsioonid saavad koos võimalikult hästi ära kasutada teadusandmeid ja, ja ekspertiisi, millest juhineda otsuste tegemisel me peame teaduslikud tõendid asetama poliitika tegemise keskmesse. Euroopa Komisjon järjest rohkem toetub ühisele teadusuuringute keskusele, kuulamaks tema teaduslikke nõuandeid. ühine teadusuuringute keskus on läbi teinud suured muutused hiljuti, et selleks, et olla strateegilisem ja rohkem vastavuses poliitika tegemise nõuetega, keskendudes peamistele Euroopa prioriteetidele selle keskuse ümberkorraldamine, mis algas aastal kaks tuhat kuusteist, on juba hakanud vilja kandma, temast on saanud järjest rohkem peamine teadmiste haldaja. see keskus ühendab eksperte ja teadmisi tippkeskustest ja väljaspool ja samuti komisjoni haldusalas. me oleme juba algatanud teadmistekeskused sellistes valdkondades nagu riskihaldus, ränne, demograafia, territoorpoliitika ja biomajandus kompetentsikeskused tuginevad sellistele analüütilistele vahenditele nagu modelleerimine, indikaatorid, tekstikaeve ja mikromajanduslik hindamine. Neid saab rakendada igasuguses poliitikavaldkonnas, näiteks äh, komposiitindikaatorite kompetentsikeskus tööstas välja tulemustabeli, mis jälgib seda, kuidas Euroopa sotsiaalõiguste sammast ellu rakendatakse. ja peatselt algatame toidupettuste ja kvaliteedi teadmuskeskuse. teadusuuringute keskuse ekspertiis ja teadmised on ka liikmesriikide käsutuses. oleme avatud andmaks teenuseid kohalikele ja regionaalsetele ametivõimudele, lugupeetud parlamendiliikmed. ühine Teadusuuringute Keskuse töö äh, on paljude Euroopa Liidu vastuste aluseks. näiteks äh, mul on hea meel näha, milline suurepärane koostöö on Euroopa parlamendi komitee, uurimiskomiteega, mis tegeleb heitmete mõõtmisega autotööstuses. nii kuulamistel Euroopa Parlamendis kui, kui samuti siis, kui parlamendiliikmed käisid ISPRAS külastamas auto heitgaaside laboratooriumit ühine teadusuuringute keskus tegeleb paljude poliitiliselt tundlike ja teaduslikult keerukate teemadega, näiteks fipronil, glüfosaat, endokriinsüsteemi häirijad, GMO-d, nanotehnoloogia. ühine teadusuuringute keskus annab õigeaegseid ja poliitika tegemiseks olulisi teadusandmeid, lisaks tema tuumaekspertiis oli väga oluline kui arutati Iraani tuumalepingu tehnilisi detaile. samuti toetab see keskust komis-, komisjoni töös tuuma valdkonna ohutusnõuete vallas. samuti töötame koos tuleviku teemadega, nagu näiteks tehisintellekt ja suurandmed. meie keerukas ühendatud maailmas on neil vaja innovatiivseid mõtteid ja uut mõtteviisi. suhted teaduse, poliitika ja ühiskonna vahel ei ole kunagi lihtsad ega lineaarsed me peame kohandama otsuse tegemist selleks, et võiksime olla vastavuses uute väljakutsetega ühiskonnas ja tehnoloogias. uks on avatud selleks, et kõige paremal viisil ära kasutada ühise teadusuuringute keskuse ekspertiisi ja hea meelega kutsun teid külastama meie keskusi Ispras, Petenis, Keelis, Karlsruhes ja Seviljas. lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin nüüd rääkida Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudist ja Marie Sklodowska-Curie tegevustest Need mõlemad annavad suure panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja konkurentsivõimesse, investeerides inimeste oskustesse ja pädevusse. Horisont kaks tuhat kakskümmend vahearuanne näitab, et EIT mudel äh, innovatsiooni vallas töötab, see võimaldab integreerida haridust, teadusuuringuid ja ettevõtteid pikaajalistesse partnerlussuhetesse ja ökosüsteemidesse. EIT kogukond ühendab enam kui tuhat partnerit Euroopast ja kaugemalt. kuhe, kuus teadmise ja innovatsioonikeskkonda on nüüd alustanud toimimist ja kaks alustavad veel järgmisel aastal. ja rohkem kui neljakümne keskuse äh, tegelevad regionaalide tasand, regioonide tasandil ühiskonna väljakutsetega. EIT diplomandidel on paremad tööväljavaated kui, kui paljudel teistel. iduettevõtted, keda EIT toetab, on olnud edukad, vahend, rahaliste vahendite kogumisel investoritele käesoleval aastal Forbes Magazine kaasas kaheksateist äh, koolivilistlast kolmekümne, alla kolmekümne aastase kõige edukama noore ettevõtja äh, hulka me peame olema uhked selle üle, mida me oleme saavutanud, peame olema ambitsioonikad, mõeldes tulevikule, peame tõhustama äh, oma koolitustegevust, eriti aid label'i osas. see peab olema Euroopa Liidu äh, signatuuriks hari, ärikoolituses. peame suurendama regionaalset mõju läbi oma regionaalsete keskuste ja äh, jõudma nende regioonideni, kes on jäänud teistest maha. instituut on juba üles näidanud oma suutlikkust kohaneda, kui samas jäädes väga jõuliseks oma peamiste aspektide juurde, milleks on investeerimine inimfaktorisse, selleks et hakkama saada ühiskonna väljakutsetega. nüüd me hakkame uuesti, rääkima uuest teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist. on see kõik väga oluline ja lõpetuseks paar sõna veel Marie Sklodovska-Curie tegevuste kohta käesoleval aastal tähistame kahekümnendat Marii Skłodowska-Curie programmi aastapäeva. see on toetanud sadat tuhandet väga andekat äh, uurijat, toetanud nende oskusi ja karjääre. mõned nendest teadlastest on andnud panuse äh, murrangulistesse teadusuuringutesse, mida on tunnustatud äh, Nobeli preemiaga füüsika ja keemia vallas. ma olen tänulik Euroopa Parlamendile, kes korraldas Science is Wonderful ürituse septembrikuus. sellega algas Euroopa uurijate öö, mis on olnud väga edukas ja mis, mis tõi, meelitas kokku üle miljoni inimese kolmesaja neljakümnes linnas, see on tekitanud noortes huvi teaduse ja teadusuuringute vastu. tamaksin äh, sa-, sel-, proua Kabeson-Ruiis oma raportis on samuti rääkinud nende tegevuste edukusest ja kutsunud üles täiendavale rahastusele Euroopa Liidu teadusuuringute innovatsiooni osas. ma tahaksin, et Euroopa Liit oleks tõesti juhtivaks keskuseks uute, uute globaalsete talentide uuele põlvkonnale. näiteks paremini tuleb vastata nende liikmesriikide vajadusele, kes on teistest maha jäänud, ilma küll tipptasemest allapoole langemata. olen juba astunud samme eraldades kaheksateist miljonit eurot äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend viimase kolme aasta jooksul äh, selleks, et, äh, et pakkuda välja uus komplekt Widening Fellowship stipendiume. see võimaldab toetust anda nendele, kes varem Sklodovskõi toetustest toetust ei saanud. mul on väga hea meel et, et nelikümmend protsenti teadusuurijatest siinkohal on naised, usun, et saame veelgi kaugemale minna, oleme kahekordistanud teadusuuringute eelarvet nendele, kes pöörduvad tagasi pärast äh, karjääri katkestust ja peame tagama, et äh, tead-, meie teadlased arvestaks kindlasti soo aspekte. asi ei ole mitte ainult õigluses, sooliselt tasakaalustatud lähenemine äh, tagab tipptaseme ja samu- ja Euroopa tipptasemel ühtlasi, lugupeetud parlamendiliikmed, see kõik näitab meie otsusekindlust saavutada parimaid tulemusi teadusuuringute hariduse ja innovatsiooni vallas Euroopa Liidu tasandil. kuulan huviga teie märkusi ja hea meelega vastan teie küsimustele, suur tänu. suur tänu, härra volinik. ja nüüd äh, fraktsioonide nimel, kuna härra Karinš äh, läks ära, härra Levandovski, kas te sooviksite sõna. üllatan teid, jah. tänan, volinik, tulemast. Äh, sõnavõtt oli teil väga optimistlik. lühike märkus. tänan ka selle eest, et mainisite kenasti seda programmi nime, see on te noortele teadlastele väga tähtis, õigesti tuleb hääldada seda Marie Sklodovska-Curie Actions ainus naine, kes sai kahekordse äh, Nobeli auhinna, me teame, kus see naine sündis. suur tänu, sotsiaaldemokraatidest keegi sõna ei soovi. härra Trasnodebski ei ole kohal, härra Tšesa, kas te sooviksite paar sõna öelda? ei? härra Pedersen, härra Federli eest ei? aa, siiski, siiski, keegi soovib sõna All the time and nobody sees me okei <laughs> okay.. proua Maisner, nüüd te näete mind. jah, suur tänu, volinik, selle sõnavõtu eest. oli väga huvitav. väga lühike küsimus minul kas te meditsiiniuuringute osas kavatsete midagi teha ja kas ISPRAS võetakse samuti äh, midagi ette merede reostamise, mere prügistamise ja ookeanide osas me räägime palju keskkonnakaitsest, kuid ei öelnud sõnagi merede kohta. ma arvan, et on väga tähtis ka sellele keskenduda, kas sedasorti teadusuuringuid ka läbi viite? aitäh, proua Maisner. härra Peterson, kas te sooviksite sõna? ei. härra Kolitšek. Vielen Dank, härra Vorsitzende Eh, já bych rád, eh, pane komisaři, ja bohužel maďarski neumím, takže. suur tänu. kahjuks ma ungari keelt ei oska, härra volinik, ma vabandan nüüd teie ees, eh, sellepärast et ma teie keelt ei oska. aga mul on üks küsimus, terve Euroopa Liit tegeleb põhimõtteliselt ühe suure probleemiga. nimelt, kuidas tuleks sisserännanuid harida ja kasvatada. kõik üritavad äh, seda teha, sakslased ütlevad, et saame hakkama, rootslased ütlevad, et ei, ei olegi probleemi, kuigi need probleemid on. Tšehhi Vabariigis on meil aga probleemid sellega, et on osa elanikkonnast, kes ei suuda kohaneda suur osa meie töötutest on sellised, kes pole kunagi töötanud ja ei kavatsegi tööle minna ja ei taha tööd teha. ma ei pea siin silmas mitte ainult öö, äh, romade kogukonda. mina tahaksin teie käest küsida, et kas öö, äh, on tulemas mingisugune koordineeriv programm ka selles osas, sest see on tähtis. kui mõned poliitikud, väga vastutustundlikud poliitikud muidugi, on äh, miljon äh, pagulast siia Euroopasse kutsunud, siis eh, peavad nad täna ka tegelema selle probleemiga, et eh, kuidas tagada nende haridus, kuidas nad panna koolis käima, kuidas nad panna meie keelt õppima, meie kultuuri mõistma, meie mõtteviisi mõistma. ja need on ju riigiti erinevad, eh, kuigi siiski sarnased võrreldes ülejäänud maailma osadega. ja kuidas me peaksime üksikute liikmesriikide jõupingutusi toetama? me ei arva, et me peaksime need inimesed kuhugi öö, äh, kõige perifeersematesse küladesse saatma silma alt ära, vaid me peame nad siiski integreerima, aitäh. suur tänu, härra Kolitšek. kas on veel küsimusi või sõnavõtte? ei ole. sellisel juhul paluksin volinik Ravratšisil küsimustele vastata. Uh, suur tänu. mis puudutab ühise teadusuuringute keskuse tegevusi, kindlasti see tegeleb jah, ka meditsiiniteemadega ja ISPRAS äh, on meil just vähiregister. siin me kogume kokku andmed selle kohta, kui sage on esinemine. ja levik on siis äh, keskkonnaküsimustega tegeleme samuti. mere ja ookeanide osas. Carmen Ovella äh, volinik vastutab äh, nende küsimuste eest ja kardab ka kes-, merekeskkonna eest ja koostöös temaga äh, viime läbi neid teadusuuringuid. mis puudutab rännet, sotsiaalset kaasatust, romasid ja nii edasi, see läheb minu pädevusvaldkonnast välja, mis puudutab Ühisteadusuuringute Keskust. ta küll tegeleb rändega, katastroofihaldusega, mõnikord äh, ränne on katastroofide, looduskatastroofide või äh, sotsiaalsete katastroofide tagajärg. meil on äh, keskused, mis äh, koondavad ekspertteadmisi, andmeid, teavet edukate strateegiate kohta, aru saamaks, millised on nende nähtuse algpõhjused ja see, see võimaldab ka ühendada ekspertteadmisi. see on liikmesriikide käsutuses või ka muude asu-, Euroopa institutsioonide käsutuses. ja samuti äh, minu portfellis on ka Erasmus pluss, mis on ju tuntud kui üliõpilaste mobiilsuse skeem, kuid äh, on ka siin sotsiaalse kaasatuse projekte, mida raha, Erasmus pluss rahastab, näiteks keelekursused, äh, netis olevad kursused, vabaühendused, kes äh, aitavad uustulnukatel või roma kogukondadel ähm, edukad olla sotsiaalse kaasatuse vallas eelmisel nädalal esimest korda andsin üle Euroopa auhinna äh, sotsiaalne kaasatus läbi spordi. see tunnustab neid vabaühendusi, kes äh, on sisukaid kohalikke projekte edendanud just äh, spordivallas rohujuure tasandil, nii et meil on poliitikainstrumendid ja vahendid, millega toetada liikmesriike või kohalikke vabaühendusi, vaba, kohalikke kogukondi, äh, kes tegutsevad sotsiaalse kaasatuse vallas. suur tänu, härra Navratšitš. kuna me oleme pisut ajakavast ette jõudnud ja kuna kõik veel ei, kes ei ole jõudnud järgmiseks äh, aruteluks kohale, äh, läheksin, äh, rikuksin tavalist menetlust ja lisaksin veel ühe küsimuse. võib-olla ootaksite sellist küsimust tüüpiliselt ECR-i fraktsiooni liikmelt ja küsimus on järgmine. miks meil on vaja hariduse volinikku üldse? minu koduriigis näiteks haridus on iga liidumaa ainupädevuses ja liidumaad ja ma arvan õigusega äh, on säilitanud alati õiguse olla ise vastutav hariduse eest, mida, kuidas ma neile seletan, miks meil on haridusega tegelev volinik? lisaks sellele, et meil on Erasmus ja veel muud Euroopa programmid. ma arvan, et nad vist teavad, miks ma siin olen. minu roll lepingu kohaselt on anda Euroopa lisandväärtust Euroopa haridusele. tooksin teile kaks näidet. esiteks, niinimetatud Pariisi deklaratsioon aastal kaks tuhat viisteist pärast terrorirünnakuid Pariisis, Brüsselis, Kopenhaagenis toimus meil erakorraline haridusministrite nõukogu, kus äh, nemad ja mina äh, Äh, võtsime vastu Pariisi deklaratsiooni, kus äh, seatakse peamised eesmärgid haridussüsteemidele noorte demokraatliku sotsialiseerumise vallas, see on institutsiooniline raamistik, äh, kus me vahetame mõtteid, kus on töörühmad, üks nendest jaanuarikuus hariduse tippkohtumine kahekümne viiendal jaanuaril ja üks teema seal saab olema hariduse sotsiaalne roll, kuidas haridussüsteemid saavad kaasa aidata sellele, et ühiskonnad edendav, kasvatavad vastutustundlikke kodanikke demokraatlikus ülikonnas, ülikon-, ühiskonnas. ja minu teine näide on kõrgharidus. võtsime vastu kõrgharidusstrateegia Euroopa Liidus. see on toetuseks nendele liikmesriikidele, kes äh, püüdlevad uute eesmärkide poole hari-, kõrgharidusreformis. ja üks äh, selle raporti järeldusi on, et ülikoolid ei ole mitte ainult teadmiste tehased tänapäeval vaid nad peavad olema ka majanduskasvu mootoriks. me toetame ülikoole selleks, et luua sidemeid ja kontakte äh, ümbritseva keskkonnaga ja et äh, kohalikud äh, ettevõtted, kohalikud inimesed, et e-, ülikoolide ma-, majanduslik roll saaks uue tähtsuse. suur tänu, härra volinik tänan tulemast ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on ACER, energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti iga-aastase turule järelevalve aruanne. meil on mõttevahetus härra Potočnikuga, kes, kes meile seda aruannet tutvustab. kuna mina olen variraportöör oma fraktsioonis, selle teemaga seoses olen kohtunud juba härra Potočnikuga. ja ega ma arvan, et tutvustussõnad pole siinkohal ka vajalikud, nii et palun, härra Potočnik, teil on nüüd sõna. suur tänu. kõigepealt äh, vabandan Äh, et äh, me ei ole kõik kohal. Of... Äh, Lord Mooga ei ole kohale jõudnud veel sellepärast, et te olete ajakavast ees ja ähm, meil on nüüd uus äh, esimees, härra Blaini äh,, aga ta on ametis alles värske, nii et äh, Lord Moog tuleb ja räägib meile hiljem pärast tarbijakaitsest, kui ta kohale jõuab kõigepealt äh, räägiksin, et tegelikult meie ettekanne täna on lühem kui eelmistel aastatel, seetõttu on teil rohkem aega küsimuste esitamiseks, ka raport on kokkuvõtlikum ja lühem. seda suruti meile kahjuks peale, sellepärast et sel aastal kärbiti meie eelarvet kuueteistkümne protsendiga ja me pidime mingid küsimused prioriteetide hulgast välja jätma. meil oli vaja keskenduda kõige huvitavamatele siseturu arengutele ja vähendasime siis ähm, jaemüügi külge, aga äh, reguleerivate nõukogus ER äh, teeb selle teema üle raporti, et meie enda raporti puudujääke korvata tahaksin tänada EITRE komisjoni, tahaksin tänada eelarvekomisjoni ning Euroopa Parlamenti üldiselt toetude, toetuse eest meie eelarvevõitlustes. Need, kes on asjaga kursis, teavad, et need võitlused pole midagi uut. täiskogu toetas meie taotlusi, aga paraku kolmepoolsete läbimärkimiste käigus ei olnud meie prioriteetsete ametite hulgas. tõenäoliselt ähm, järgmisel aastal on raport samasugune nagu sel aastal kus jaeküljele on märkimisväärselt vähem tähelepanu pööratud kui varasematel aastatel. aga nüüd räägiksime siis raporti peamistest sõnumitest, raport on üsna pikk, isegi kui seda on vähendatud, neli ähm, köidet, üks käsitleb ähm, hulgi gaasiturgu, hulgi, teine hulgi eel, äh, elektriturgu, siis ähm, tarbijakaitset ja jaekülge meil on häid uudiseid, kui me vaatame näiteks gaasiturgu, iseäranis hulgimüüki gaasiturgudel, siis näeme, et gaasiallikakulud liikmesriikides on ära toodud, kui palju siis peavad äh, pakkujad maksma, kui nad ostavad turult hinda. vaatasime TTF-i, mis on sel punktiks Hollandis, äh, kui meie viitealust ja siis äh, siin on üks euro umbes hinnaks, siis äh, näete üks kuni kolm eurot ja üle kolme euro hinda. nagu näete, viimase kahe aasta jooksul on kollane ala suurenenud ja äärmiselt huvitav seejuures on see, et see kollane ala laieneb Euroopa keskmest, kus li-, likviidsus on suurim. oleks võinud arvata, et allika lähedaselt on hind odavam ja gaas tuleb peamiselt ida poolt, aga nagu näete, ida pool ei ole kollane värv ülekaalus. Hollandi poolt Suurbritannia suunalt hakkab see kollane ala laienema nii et äh, tegelikult hind paraneb hoopis turu integreerimise ning äh, konkurentsi kaudu. see on väga hea uudis pärast viimaste aastate pingutusi, kus me oleme püüdnud turgi, turgusid lõimida ning luua tõelist energia ja gaasi siseturgu. Euroopas on olukord endiselt äh, üsnagi kirju, siin on erinevad gaasi sõlmpunktid, siis ja me oleme need klassifitseerinud erinevate näitajate järgi, on hästi kanda kinnitanud ähm, äh, sõlmpunktid, äh, gaasibörsid nagu näiteks äh, TTF ja NTT, aga siis on mahajäävad gaasibörsid, mis püüavad teistele järele jõuda. nii Slovakkia kui Tšehhi on eelmisel aastal ühe sammu redelil ülespoole liikunud ning järgmisse kategooriasse pääsenud. isegi liikmesriikide tasandil on äh, siis liikumisi gaasibörside soorituses üle kogu Euroopa. ja nüüd elekter seda turgu olete, seda joonist olete ilmselt erinevate värvidega juba korduvalt näinud, see on järgmise päeva elektriturg ning äh, turgude liitmise olukorda. ja me räägime siin siis äh, ühtse, ühtse järgmise päeva turumehhanismist ning selle ellurakendamisest alustasime selle protsessiga mõnda aega tagasi äh, piirkondlike turgudega ja siis toimus suurem lõimimine Euroopa tasandil. nüüd meil on kaks liidetud piirkonda üks piirkondi, mis on äh, Gibraltari väinast äh, al-, alguse saab ja hõlmab siin üheksateistkümmend kohtupiirkonda, siis ka Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari ning äh, Rumeenia, neli liikmesriiki ja praegu on meil noh, nelikümmend kuus piiri, mis on juba liidetud, pluss kolm teistes piirkondades, kaksteist on veel puudu Äh, mida tuleks liita, meie eesmärgiks oleks kogu Euroopa liita võimalikult kiiresti. teeme seda sellepärast, et ilma selleta elektri areng on, liigub vales suunas ja varasemate ettekannete käigus oleme sellest juba rääkinud. ja äh, me oleme siis näinud tõhususe arengut äh, järgmise päeva turul kaheksakümmend kuus kui me alustasime, oli see näitaja umbes kuuskümmend üks protsenti, see oli siis kuus aastat tagasi. me oleme järgmise päeva turu tõhusust märkimisväärselt parandanud viimase kuue aasta jooksul li turgude liitmise kaudu. ja kui ma räägin siin tõhususest, efficiency, siis äh, me kanname hoolt selle eest, et elekter äh, kulgeb õiges suunas, kui on hinna erinevused, kus energia on, elekter on väärtuslikum ning äh, odavam. kui te tutvute raportiga, siis näete, et mitmete piiride puhul elekter endiselt liigub vales suunas, tegemist on siis piiridega, kus turgusid ei ole veel liidetud me ei ole veel jõudnud päris eesmärgile, kui me räägime päevasisesest turust või kui me räägime balansseerimisturust või tasakaalustamisturust. Need on siis meie järgmised eesmärgid, me tahaksime turgude liitmisega ühele poole jõuda ka kõigepealt järgmise päeva turgude osas, aga me tahaksime ka päevasisese turu olukorda parandada. Euroopa piiriülene päevasisese turusüsteem peaks järgmise aasta alguses paika saama ja tõenäoliselt selle tulemuseks on märkimisväärselt tempokam ning tõhusam päevasisese taristu kasutamine. samuti on meil mitmeid tasakaalustamisturu pilootprojekte ning vaatame ka võrgustiku eeskirjade võimalusi. Need on head sõnumid teile aga ega me ei ole päris väljakutsetest vabad. peamiseks väljakutseks praegusel hetkel on see, kui palju äh, füüsilisest võimekusest tegelikult muudetakse kauplemiseks äh, kättesaadavaks. taristupaketiga toodi sisse uus parandatud äh, taristusüsteem, ühishoiuprojekt ning meil on vaja paljudes kohtades täiendavat taristut välja arendada, aga väga palju oleks võimalikult, võimalik juba ära teha äh, praeguse taristuga. kui te vaatate seda joonist, siis näete taristut, mis on praegusel hetkel olemas ja kuidas seda saab siis kasutada või kui palju seda kasutatakse. siis äh, kasu, kauplemiseks kasutava, kasutatava infrastruktuuri võimalust. üldiselt Euroopas ainult viiskümmend protsenti sellest, mida võiks kasutada turgudel, tegelikult on turgude kasutamiseks muu, kättesaadavaks muudetud. mõningates piirkondades on olukord parem, Põhja-Itaalia on peaaegu seitsekümmend protsenti, Kesk-Euroopas on umbes kuuskümmend protsenti, aga kui me võtame näiteks Kagu-Euroopa, siis äh, ainult umbes veerand sellest, mida turvaliselt saaks kauplemiseks kasutada, äh, on tegelikult kasutuses. nii et äh, see kindlasti on üks meie mureküsimusi, see, see on seotud probleemidega võimekus arvutustes. eelmisel aastal esitasime omalt poolt soovut-, soovituse, et vältida erakorralisi olukorda, näiteks eelmisel aastal Saksamaa ja Poola vahel ol-, jõuti praktiliselt nullini äh, võimekuse osas ja paljudel piiridel saavutati samasugused näitajad. siin on näha teil üks protsent Tšehhi ja Poola vahel, kaks protsenti Slovakkia ja Poola vahel ning äh, meie soovitus on lähtus kolmest põhipõhimõttest. arvutuste osas me tahtsime kanda hoolt selle eest, et mitte mingisuguseid, mingit, mingisugust piiriülese ning sisevahetuse vahelist diskrimineerimist ei oleks. sellised erinevused on mineviku pärand. aga nüüd me tahaksime ajas edasi minna ning luua Euroopa sisest turgu nii et võimsuse arvutamine peab äh, olema teistsugune. Äh, kindlasti ei muutu olukord dramaatiliselt, kuid paradigma peab muutuma, muutuma. kui me tahame äh, ühtse süsteemi paradigmast kõrvale kalduda, siis tuleb seda põhjendada meil on väga hea meel, et komisjon võttis kahte meie soovitust kuulda oma talvepaketi ettepanekus. kolmanda kallal teeme koostööd teie kolleegidega. et neid ellu rakendada. praegusel hetkel me ei kasuta meie taristu võimsust äh, nii tõhusalt kui vähegi võimalik. Enso E on sellest teadlik ja nad töötavad selle kallal, aga see protsess võtab loomulikult aega ja meie arvame, et seda võiks teha kiiremini. ja nüüd siis äh, heade uudiste juurde tagasi. lõpuks ometi sel aastal näeme, et äh, hulgituru äh, saavutused jõuavad ka tarbijateni Ig. igal aastal kuni tänaseni oleme pidanud rääkima headest uudistest hulgiturul, kuid olen pidanud tunnistama, et tarbijad ei saa sellest veel kasu sel aastal saan öelda, et tarbijad, nii tööstustarbijad kui ka äh, kodumajapidamised on hakanud saama kasu äh, heast olukorrast hulgiturul. lõpuks ometi äh, saavad nad siis ka teenitud tasu. ja need soodustused, mis saavutati hulgiturul äh, tasakaalustati varem ära äh, keskkonnamaksetega, taastuvkütuse maksetega, aga nüüd äh, on siis lõpuks jõudnud kasum tarbijana. nüüd näete siin, kuidas tarbijad maksavad ja millisel määral võib konkurents areneda jaemüügi tasandil. pilt on endiselt väga kirju hinnad lähevad alla tarbijate jaoks, see on õige, aga äh, konkurentsile avatud osakaal on samuti vähenemas, praktiliselt pool gaasiarvest ei ole seotud konkurentsiga, tegemist on kas siis reguleeritud äh, asjadega või muude lõivudega, mis ei ole seotud äh, konkurentsi kui sellisega ja see protsent on vähenenud äh, järjepidevalt viimaste aastate jooksul, konkurents äh, aga on surutud äh, väga väikese, väiksele osale arvest. ja kui me vaatame elektrit, on pilt veelgi halvem, sellepärast et see konkurentsivõimeline osa on umbes üks kolmandik, umbes kolmekümne viie sendi osas iga euro oh, puhul võib konkureerida. kuidas see konkureerimine toimib, seda meie ei näe, sellepärast et see on seotud erinevate teiste maksudega, mida nad peavad maksma. meil ei ole mingisugust lahendusettepanekut siin praegu, sellepärast et see on seotud teiste kulutustega, teiste maksetega, mida tarbijad peavad oma arvega, arves maksma. mõningad kulutused võib-olla on väga vähe seotud tegelikult elektrieelarvega aga see ei kuulu meie reguleeriva asutuse pädevusse. see oli siis ähm, hulgimüügi külg ja nüüd on äh, Lord Moog ja Garrett Blaney minuga liitunud ning ma annaksin Lord Moogile sõnu ning tema räägiks meil natukene siis tarbijakaitsest ja tarbijate jõustamisest. kõigepealt ma vabandan, et me jäime viibima. Ah, parlamendis on raske teed leida ja parlament on alati reguleerivast tasandist äh, eesrindlikum. järgnevad sai slaidid näitavad teile, millised on võrdlusvahendid, mis aitavad näidata, kuidas on tarbijad kaasatud protsessi. Äh, protsess äh, on töös, aga protsess on liiga aeglane ja info peaks olema tõeliselt õige, see on väga oluline ja ka võrdlemisvõimalus peaks olema päriselt äh, täpne. tulin just tarbijateemaliselt konverentsilt, mille korraldas CER ja väga paljudele tarbijatele esitatakse endiselt väga palju keerulist infot, äh, keerulist infot, mis äh, ei võimalda neil vaadata, mis päriselt on oluline. üha rohkem on meil seotud projekte, see tähendab seda, et ettevõtted ei paku meile ainult energiat, vaid pakuvad ka teisi teenuseid, telekommunikatsiooniteenuseid, ringhäälinguteenuseid ja nii edasi, siis äh, sellest tulenevalt on igasugune võrdlemine märkimisväärselt keerulisem äh, ja energiaarve keerulisus on tõesti suureks mureküsimuseks meile. see keerulisus aga ei tohi tõelist olukorda äh, varjata. digimõõdikute kasutamine jätkub, erinevates liikides on saavutused erinevad ja meie reguleeriva tasandina tunneme muret sellepärast, et äh, digimõõdikute info peab olema selline, et see on ka tuleviku seisukohast kasuline, kasulik. parlament ja tarbijad tunnevad alati muret ennekõike tarb-, haavatavate tarbijate pärast. Põhjamaades tehakse seda sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu aga sageli kasutatakse riiklikes süsteemides ka energiareguleerijaid asutusi ära selleks, et kaitsta haavatavaid tarbijaid. viimase aastakümne jooksul on see teema, selle teema tähtsus üha suurenenud erineval moel erinevates kohtades ning me peame teadma, et kes põhimõtteliselt võivad sattuda ohtu, mitte ainult vaesed, vaid ka puuetega inimesed, lastega inimesed ja nüüd, kus energia on nii põhimõtteline õigus, on see väga tähtis küsimus ja see on praegu minu poolt kõik. Thank you, Mr Blaney. ja härra Blaney. lisan omalt poolt, et meie reguleeriva asutusena teeme tööd selle teema kallal ning äh, olukord on tarbijate jaoks märkimisväärselt äh, keerulisem äh, nüüd, kus me Lähme edasi hulgituru reformiga, siis on tarbijate mõjuvõim suurem ja roll suurem, asjade internet ja nii edasi tulevad siin mängu ning nagu John juba ütles, energia reguleerimise vallas me peame tegema teiste reguleerijatega, telekommunikatsiooniga ning tarbijakaitseasutustega, erinevate ametitega koostööd selleks, et tagada, et tarbija oleks ikkagi meie pingutuste ja püüdluste keskmes. meil oli just nimelt tarbijakonverents täna, nagu John ütles, ning ootan äh, põnevusega võimalust ohjad üle võtta Johnilt, ta tegi ära suurepärase töö ja ma tahaksin teda ka siin tänada kogu selle suure töö eest. tema jaoks on tarbija ning tarbijakaitse olnud alati keskmes ning äh, me jätkame seda tööd koos parlamendiga, koos komisjoniga, et äh, kanda Mo-, John Mogi pärandit edasi. suur tänu, härra Pleini! meil ei tule just sageli ette, et järeltulija oma eelkäijat nii suurte sõnadega kiidaks, poliitikas juhtub seda harva. ja nüüd on meil ähm, Aseri äh, direktor kohal, meil on äh, endine äh, nõukogu direkt- ja uus, lugupeetud daamid ja härrad, teil on võimalus esitada küsimusi. härra Pohe ja siis härra Kolitšek, palun. Eh, suur tänu, härra esimees, austatud härra direktor, eh, alles hiljuti kohtusime, nüüd siis jälle. ma tahaksin teid tänada selle ettekande eest eh, aastaaruande kohta ja ma arvan, et väga oluline et me tarbijate hüvanguks äh, energiaturgu parandaksime kogu aeg. tooksin mõned asjad välja, kõigepealt äh, need äh, intelligentsed mõõdikud. Neid ei ole kasutusele võetud nii palju, kui oleks võinud. kakskümmend viis protsenti kodumajapidamistest omab seda, sellist mõõdikut. aga tegelikult oleks nad väga kasulikud, sest annavad konkreetse ülevaate kulude kohta teine asi, minu meelest ei ole piisavalt äh, instrumente läbipaistva info edastamiseks. et äh, võrrelda ühte pakkumist äh, teisega näiteks ka-, kaheksateistkümnes liikmesriigis on sellised süsteemid paigas elektrienergia ja maagaasituru jaoks. ülejäänud liikmesriigid on väga vähe meetmeid üle võtnud, mille Acer on soovitanud, väga vähe. ja elektri arvete pool, puhul on ka suured erinevused, Suurbritannias on neliteist erinevat aspekti kirjas, keskmiselt kümme, tarbija aga ei tea, mida selle infoga teha, see asi on kõik liiga keeruline tarbija jaoks, jaoks ja sellepärast olekski vaja rohkem läbipaistvust selles valdkonnas. ja ma arvan, et selle probleemi võiks lahendada energia ja siseturu direktiiviga me tõesti peaksime selle turu rohkem tarbijale suunama ja nii kiiresti kui võimalik olukorda parandama, suur tänu. suur tänu, härra Kolitšek. suur tänu. suur tänu ma tuleksin lehekülg kuue juurde teie aruandes. kolledžik nagu inglise keelest ma saan osaliselt aru, ütleb ta, kahjuks ma ei oska ise seda keelt rääkida, kui teile meeldiks saksa või prantsuse keel, siis valige ise. okei, eh, siis ka hispaania keeles. Capacity of leheküljel kuus on kõrge pinge energia ülekandemäärad piiriüleselt kirjas. meil on sellised ühendused siis Poola, Balti riikide, Tšehhi ja Slovakkia vahel, Tšehhi ja Poola vahel. väga huvitav on see, et eh, ühendused Poolaga on kasutamata mis teie arvate või teie eelkäija, miks see nii on? ma Tšehhi Vabariigis rääkisin meie elektrituru operaatoriga ja tema arvamust ma tean, aga ma tahaksin teada, mis teie arvate, miks see nii on? Te räägite alati turust, mis on tegelikult, kuhu ei ole võimalik siseneda. teiseks mis te arvate nendest hirmkalli raha eest helitat-, ehitatud terminalidest, mida toetatakse ka Euroopa vahenditega? räägin siis veeldatud maagaasi terminalidest Euroopas. kuidas need terminalid mõjutavad maagaasiturgu? ehk siis eh, seda, palju see energia lõpptarbijale maksab ma tean kõikidele oma küsimustele vastust, aga tahaksin teada, mis teie arvate, aitäh! suur tänu! Teie keeleoskus on muljetavaldav, härra Kolitšik ütleb härra esimees, härra Peterson, trumpate üle või? ma isegi ei proovi, härra esimees. lubage kõigepealt tänada härra Potočnikut ja lord Moogi suurepärase koostöö eest viimastel aastatel suureks inspiratsiooniks meile on teie mõtted ja arutelud olnud selles äärmise, sellel äärmisel e olulisel kriitilise tähtsusega teemal. suur tänu ja loomulikult ootan, et Garrett teiega koostöö sobi-, sujub sama hästi. ka mina räägiksin teie esitluse kuuendast leheküljest, et nimelt piiriülene suutlikkus ja see võrdlussuutlikkus. põhimõtteliselt selle slaidi kohaselt me kasutame ära praegu ainult poolt oma võimsusest, mis tegelikult oleks saadaval. ja seda alahinnatakse ja siit ma jõuangi järgmise küsimuseni teile. kui me peaksime nüüd täpselt paika panema selle, et millised on need eelised, et me suurendama eh, seda suhet viiekümnelt kuhugi realistlikumale tasandile, ja ma saan aru, et me sinna paari päevaga veel päris ei jõua, aga see tundub küll olevat selline valdkond, kus eh, oleks tarbija hüvanguks eh, võimalik midagi ära teha juurutades seadusandluse, mille kohaselt on elektrienergia vaba voog tagatud. me oleme siin kohas rääkinud palju siseturu eelistest. ja see valdkond on küll tõend selle kohta, et me ei ole veel mitte kuhugi jõudnud, keskmiselt ainult viiskümmend protsenti võimsusest on kasutusel ja see, mis on selle slaidi paremal poolel, on veel hirmutavam kas te teate, kas on konkreetseid arve toodud ära selle kohta, mida teoreetiliselt oleks võimalik eurooplastele pakkuda, kui seadusandlus oleks paigas? suur tänu! suur tänu, härra Peterson! ja nüüd siis Baier dialektiga natukene proua Niibler suur tänu, kui lubate, härra esimees, ma, ma üritan siiski saksa riigikeelt rääkida ja mitte dialekti langeda. suur tänu selle äh, esitluse eest ja selle eest, et meil on olnud võimalus teiega nii regulaarselt kohtuda. mul on kaks küsimust. esimene küsimus, kui suur on äh, tarbija teie klientide vahetus öö, äh, soov? kui palju on liikmesriikides äh, klient valmis oma energiapakkujat vahetama. ja siis äkki teil on andmeid selle kohta ja siis ma tahaksin teatud prognoosi, mida teil on võib-olla raske teha. Te teate, et puhta energia pakett on praegu Euroopas parlamendis arutelul ja täna just äh, otsustasime taastuva energia ettepaneku, mis oli väga problemaatiline. kas teil on ettepanekuid või vabandust, mõtteid sellele, et mida tähendab liikmesriikides äh, need nende tohutute investeeringutega tegemine taastuvatesse energiaallikatesse, mida see hindade jaoks tähendab? Saksamaa rahastab taastuva energia seadusandlusega või vähemalt aastaid umbes kakskümmend miljardit eurot, euro ulatuses seda üleminekut. kas on mõtteid või kalkulatsioone selle kohta olemas, et kuidas see meie poolt poliitiliselt soovitud suur taastuvate energiaallikatele keskendumine mõjutab hindasid teistes liikmesriikides ka. suur tänu, proua Niibler! ja ka mul oleks kaks küsimust ECR fraktsiooni nimel, härra Potočnik, kõigepealt teile. see küsimus on proua Niibleri küsimusele väga sarnane. Saksa tarbijad maksavad täna vist elektrienergia eest äh, peaaegu et kõige kallimat hinda, ainult ühes liikmesriigis on see kallim. kui palju sellest äh, on tegelikult, paljus on selles süüdi konkurentsi puudus ja siis veel üks filosoofilisem küsimus Lord Moogile. Teie suure kogemuse juures küll võib-olla raske küsimus, aga siiski, kuivõrd te lahkute oma ametist, on teil julgust mulle otsekoheselt vastata asi on selles, et Euroopa Liidus räägitakse kogu aeg energialiidust ja jääb mulje, et üritame energiaturul saavutada seda, mida oleme saavutanud ühisturul, aga samas ütleme, et iga liikmesriik võib ise oma energiasegu paika panna. ja siit minu küsimus, kas meil kunagi üldse õnnestub see tõeline energialiit välja ehitada, kui me lubame liikmesriikide valitsusel, mitte turul otsustada selle, milline see energiasegu on. härra Potočnik, ma vastan hulgituru kohta käivatele küsimustele ja teised siis vastavad äh, jaeturu ja tarbijakaitse osadele võib-olla. härra Kolitšek miks on seda võimsust nii vähe turul saada? praegu on äh, piiriülesesse äh, elektrienergia voogudesse sisse kirjutatud äh, ebavõrdsus riigisiseste voogudega, see on lihtsalt sisse kirjutatud sellesse turu, turgu praegu. sellepärast, et pakkumistsoonid ei ole piiratud ehk iga tsoon, mis välja vaga-, valitakse, tuleb reguleerija poolt äh, kuidagi rakendada. samas piiriülene energia ülekanne, äh, seal kehtivad teised reeglid äh, nende pakkumistsoonide osas ja seal on, voog vastab täpselt võimsusele. kui ühe pakkumistsooni pakkuja ei suuda täita nomineeritud mahtu ja igal pool hakatakse piirama, siis tavaliselt kasutatakse teisi osa ära, selleks et äh, see võimsus kokku saada nende teiste osade põhjal. ehk teisisõnu, see võimsus, mis kauplemisele ei jõua, kuna selle haaravad endale äh, kauplemisvälised äh, allikad tehakse turgu siis kas teistel öö, äh, piiridel või mõnes teises öö, äh, pakkumistsoonis. nii et seda võimsust kasutatakse, aga mitte kauplemiseks, seda kasutatakse teiste voogude toestamiseks, meie nimetame neid ebareeglipärasteks voogudeks öö, äh, või planeerimatuteks ja seega ei saa neid kasutada. ma loodan, et te saite sellest aru meie oma soovitusega üritame vältida diskrimineerimist, üritame vältida seda, et see võimsus, mis vabastatakse piiriüleseks kauplemiseks, et seda ei kalkuleeritaks ülejäägina, kui sisepakkumine on rahuldatud. meie tahame, et äh, sisemine ja piiriülene oleks samal tasandil ja sellisel juhul tuleb meetmeid võtta siis, kui me võrgu võimsust ületame aga vähemalt siis diskrimineeritaks neid võrdselt. õiglane, õigluse põhimõte, mida praegu veel seadusandluse ettepanekusse ei ole sisse kirjutatud, puudutab seda, kes nende parandavate meetmete eest maksab või korrigeerivate meetmete eest maksab, kui äh, võrgule esitatav nõudlus on suurem kui äh, saadaval võimsus. nüüd äh, veeldatud maagaas LNG terminalid ma võiksin siin vastata pikalt-laialt, aga toon lihtsalt ühe näite, et te teate isegi seda näidet, te tahtsite minu arvamust kuulda, te ütlesite, et te teate ise kõiki vastuseid oma küsimustele, aga näide, vaatame. kui Leedu oma LNG jaama ehitas enne esimest tarnet, vähenes oluliselt äh, impordi hind Leedus ja minu meelest see ongi konkurentsi iva Eh, nimelt eh, hinnad satuvad surve alla juba enne, eh, kui see konkurents on tekkinud. ja ma arvan, et tarnekindluse probleemid me sellega lahendame, et tekib rohkem marsruute, mida pidi maagaas Euroopasse jõuab, et on võimalus Euroopas maagaasi varuda erinevatest allikatest ja see loomulikult tekitab suurema konkurentsisurve seni hästi kanda kinnitanud tarneallikatele härra Henkel ja härra Peterson. ma ei taha teha prognoose selle kohta, et kui palju äh, on Saksamaa hindades äh, praegu süüdi äh, turukujundus või mis nende probleemide eemaldamisel saab. aga me näeme, et kui selleks, et jõuda siia, kuhu me jõudnud praegu, on äh, meie prognoos, et me anna, et äh, tarbijate taskutes jääb igal aastal üks miljard äh, raha üle. null koma null null null null null null protsenti muidugi, arvestades selle turu mahtu, aga siiski miljard on miljard. ja see ei ole tulnud see kokkuhoid kas sellest, et on toodud äh, teras või äh, vahetoru, äh, vasetorud maa peale, et on ehitatud uued võrgud füüsiliselt, vaid et on ära kasutatud seda, mis on juba olemas, et see, mis turul täna on, on paremini ära kasutatud ja me arvame, et kuskil kakssada kakskümmend kuni kakssada kaheksakümmend miljonit eurot oleks võimalik tarbijal kokku hoida, saavutades siis seda, et praegustel piiridel veel turu lahtisidumine kui toru lahtisime toimuks. me räägime sadadest miljonitest, kui me loomulikult võimsust suurendame, kahekordistame piiriülest võimsust, siis tuleb hakata kusagil mujal korrigeerivaid meetmeid kasutama. ja mingil hetkel ilmselt äh, mõned liikmesriigid otsustavad äh, segu muuta selleks, et äh, tõhusust turu to toimimisel tagada. aga see jäägu siis riikide otsustada. proua Niibler. Te küsisite, et mis on taastuva energiaallika investeeringut äh,, energiaallikatesse investeerimise mõju eh, energiahindadele loomulikult uued taastuvad energiaallikad on mitmekesisemad ja loomulikult tekitavad eh, hulgiturul suuremat eh, mitmekesisus, see on ühelt poolt probleemiks selleks, sellepärast et turg peab olema paindlikum, hulgiturg, aga teisalt äh, me näeme, et hinnad äh, tõesti sõltuvad oludest. Äh, kui tuult ei ole, siis tuleb energiat saada kusagilt mujalt, see mõjutab hinda, aga kui puhub kõva tuul, siis loomulikult on see väga soodne tarbijale aastaid tegelikult hinnad ei ole eriti kõikunud. Äh, nüüd eelmisel aastal oleme me sellist arengut täheldanud, võib-olla on põhjuseid ka mujal, aga ma arvan, et tulevikus ilmselt hinnad muutuvad kiiremini, kuni on käes siis see hetk, et kogu süsteem on üle läinud taastuvatele energiaallikatele ja siis me saame otsustada, kuidas see hinnakujundamine välja näeb, aga selleks läheb veel umbes kaks aastakümmet, nii et aega meil on. ja enne, kui annan sõna Lord Moogile, ütlen, et tegemist on minu poolt esitatava viimase turujärelevalve aruandega, järgmisel aastal selleks ajaks olen ma juba ametist lahkunud, ma tahaksin tänada kõiki teid selle pideva toetuse eest, mida te olete mulle isiklikult ja, ja, ja minu agentuurile viimase seitsme ja poole aasta jooksul pakkunud. Lord Moog mulle tundub, et teile võib-olla tundub, et me kõik üheskoos lahkume korraga, aga ei ole nii. ma olen nõus sellega, mida Alberto just ütles, eriti härra Petersonile vastuseks. ma arvan, et äh, energiasektorit reguleerivate asutuste kogukond isegi enne selle Atseri loomist seitse pool aastat tagasi on oma tööga panustanud väga-väga oluliselt äh, kõikide reguleerijate töösse ja parlament on meile palju kaasa aidanud ja ma olen alati teid selle eest ka tänanud, äh, ka täna. kuid mõned punktid siis. kõigepealt äh, need äh, nutikad meerikud. see teema on äh, äärmiselt keeruline. seadusandlus äh, on keeruline kulutõhususe mõttes, loomulikult see asi peab olema ka tulus või mõtestatud ja alati see nii ei ole olnud, nende nutimeerikute juurutamine võib tuua alguses kaasa väga-väga suured kulud ja ja võib-olla isegi liiga suured, arvestades, et seadmed on juba vananenud selleks ajaks, aga samas ettevõtete jaoks on see väga tähtis, nad saavad koguda andmeid ja ei pea enam hulgimüüjatelt seda, neid andmeid välja rääkima. ja nüüd edasi, ma olen natukene kõhkleval seisukohal, aga ainult kergelt. tegelikult üldiselt, mida Äh, peenem see süsteem on, äh, seda lihtsam on mõistlikke otsuseid tarbijana langetada. ja ma arvan, et äh, siseturu jaoks need tulud on tulemas tulevikus. härra Kolitšek, info on alati vajalik tarbimise kohta. minu meelest üks suuremaid raskuseid reguleerijatena aga mitte ainult meil ei ole seda probleem, on infomaht, selle keerukus, aga kõige rohkem minu meelest on probleemiks see, et see asi on kõik alles alguses ja, ja asjad lähevad ainult keerulisemaks. proua Niibler, kui teie olite veel ITRA komisjoni esimees omal ajal meie koostöö sujus väga hästi, tarbimise kohta meil andmeid on, et kuidas tarbijad vahetavad elektri energiapakkujat, kodumajapidamised on oluliselt rohkem vahetanud tarnijat. kaks tuhat üksteist oli see viis protsenti, kaks tuhat viisteist kuus koma kaks protsenti, ei tundu võib-olla suur tõus, viis koma viis protsenti, kaks tuhat üksteist kuue koma nelja protsendini, et tõesti väga vähe vahetatakse ja see on olnud probleem, mida me ei ole suutnud seljatada. mitte ainult meie, reguleerijad, ei ürita seda parandada, vaid ka väga paljud. ja reguleerivad asutused on selgelt öelnud, et me tahaksime, et see vahet, et see trend süüviks kiiremini mõnedes liikmesriikides on tõesti väga head hinnavõrdlusplatvormid, kus, millele tulemusena julgustatakse küll tarbijaid, äh, elektripakkujad vahetama, aga probleeme on ka väga palju. härra esimees, ma tunnen, mulle tundub, et nagu, et teie ole, äh, et tõesti on selle viimase kohtumisega ja äh, ütlete, et jah, öelge siin nüüd välja, mis te arvate ja siis pärast saagu, mis saab. ma võiksin siseturu kohta öelda, mis ma tahan. aga ma ütlen, et ma olen sügavalt pettunud Brexiti pärast ja ma arvan, me peame rääkima Brexiti järgsest perioodist. majanduslikud öö, äh, probleemid on selged, integreeritud turg, seda näitavad kõik tõendid, esialgne ühisturg, äh, integreeritud energiaturg Ähm, lõikaksid maja-, see oleks äh, tõhusam ja tarbijad lõikavad sellest kasu. praegu esialgu räägitakse sellest, et pärast Brexitit äh, hinnad tõusevad neli koma pool protsenti, ma ei tea, ma ikka veel natukene südames loodan, et võib-olla sellest integratsioonist me päris välja astuma ei pea. Äh, asi on siin muidugi poliitilises tahtes ja loomulikult valitsused praegu äh, väga kõhklevad selles, et kas nad on valmis oma suveräänsusest loobuma. eriti sellised riigid näiteks nagu Prantsusmaa, kus on, kus energiasegu väga suur osa on tuumaenergial, eh, nad eh, kõhklevad oma suveräänsuse loobumisest. Eh, lõppkokkuvõttes ja mul on julgust ka öelda, millal see juhtub, tõhusus tõuseb, kui ühendus integreerub väga paljude poliitikate puhul on ju nii, nii ka siin, et integreeritud turg toob tulusid. kaua läheb? seda küsitakse mu käest tihti. tihti küsitakse ka seda, et kaua läheb, et tuleb Euroopa reguleeriv asutus. mina arvan, et kümnendi pärast kõige varem. võib-olla viisteist, kakskümmend aastat läheb selleks. ja nagu te aru saate, mina olen selleks ajaks ilmselt siin ilmast juba lahkunud. härra Henkel, no kuulge, ärge olge nii pessimistlik. kõigepealt suur tänu, Lord Mock. suur tänu selle suurepärase panuse eest. me oleme tõesti väga hästi teie öö, ametiga koostööd teinud, teie soovitused meile on olnud kulda väärt ja suur tänu, et viimast korda meie ette tulite, aga nagu ma saan aru, terve aasta olete veel ametis ja härra Peterson veab äh, meie parlamendi poolt siis seda tööd, mis on väga tähtis. Äh, tere tulemast, härra Blaini, soovin teile kõike head. ja ma loodan, et te saite täna aru, et me ootame teist nii mõndagi. eriti võttes arvesse seda, mida te ise ütlesite oma eelkäijate kohta. ja nüüd, daamid ja härrad, läheme edasi asjaga, kes puutuva teemaga. no aplaus Uh, we... Lähme edasi, asjaga seotud teema. räägime jällegi Aatserist, nagu te teate, meie parlamendi delegatsioon käis Aatseris kohal, härra Pohe ja härra Peterson käisid seal külas ja nad olid täna lahkesti valmis lühikese ülevaate oma külaskäigust meile tegema ja härra Peterson, teie kord. tänan, esimees Äh, me koostasime ka ülevaate, äh, loodetavasti on see teile laiali jagatud, sest tõesti, selles on väga palju väärtuslikku informatsiooni, selles äh, ülevaates saab üle, saab, saame tõesti teada, mis, mida seal, millised tegevused seal on, millised ko-, kohtumised meil olid, nagu ikka äh, tavaliselt äh, oli rõõmsal käia, koosolekud olid hästi ette ette valmistatud, töötajad olid väga kvalifitseeritud nagu ikka Atseris ja esimees, ma pean ütlema, ja kui nüüd, kus härra Potočnik siin ei ole enam, oli tõesti privileeg äh, nii pühendunud entusiastlikke inimesi kohata, kes tõesti üritavad, üritavad üritavad tõesti teha kohe koostööd seadusandjatega Euroopa Parlamendis, see oli tõeline heameel. ja tausta ülevaade tõesti äh, räägib äh, kõige peamis, kõige peamisematest teemadest, millega peame tegelema, nii et ma iga, julgustaksin kolleege igati lugema seda kokkuvõtet. see on tõesti väga hea ja annab, annab hea pildi peamisest teemadest lisaks oli meil äh, võimalus kohtuda ametitöötajatega, meil oli lühike küsimuste-vastuste ring töötajatega. see oli väga-väga huvitav ja kasulik. kohtusime kõikide töötajatega ja nägime, kuidas nemadki on pühendunud oma tööle. eriti olen tänulik selle võimaluse eest. lisaks kõigile äh, Äh, muudele, ütleksin, teemapõhisematele äh, aspektidele, mis olid päevakorras. eelarve jällegi, finantsolukord äh, ameti puhul on väga tähtis ja me nägime ise oma silmaga, kui tõsiselt need inimesed töötavad ja kui tähtis see on, et, et kui on tõesti võimalus minna koha peale ja näha, siis see on ilmselge. ja tahaksin kolleegidele teada anda, et on tõesti kiiresti vaja kohaseid ressursse, arvestavad, arvestades neid tohutuid ülesandeid, mis on ameti ees. eelmises arutelus rääkisime sellest, kui kasulik on tihedam koostöö turgudel, aga samuti kogu turgude järelevalve, valve, mida me kõik näha soovime ja mis on vajalik, see peaks viima nende tegevuste järelevalveni. selleks on vaja täiendavat rahastamist et amet saaks tõesti oma tööd teha. komisjon, ma tahaksin, et kõik kolleegid siin komisjonid oleksid tõesti teadlikud sellest väga põhilisest tõsiasjast. igatahes äh, suur rõõm oli taaskord käia Atseris, kaunis Ljubljana linnas ka ja äh, näha, kui pühendunud on direktor ja töötajad kõik. nii et tänan selle võimaluse eest veel kord ja julgustaksin kolleege lugema meie suurepärast kokkuvõtet kõige olulisematest teemadest, tänan esimees. suur tänu. kas on veel kommentaare kolleegidelt? ei tundu olevat. siis äh, veel kord härra Peterson, suur tänu, härra Pohhe juba läks, aga ma olen kindel, et võtsite ka tema nimel selle visiidi tulemused kokku ja ainus soovitus minu poolt härra Potočnikule oleks, et kõik see kiitus tema aadressil ei tähenda seda, ei tähenda seda, et me oleme, me oleme muutumas liiga leplikuks. ei tohi kunagi inimesi liiga palju kiita, on minu kogemus, aga antud juhul ma arvan, et see on igati ära teenitud. daamid ja härrad, jõuame nüüd järgmise punkti juurde mis on mitteisikustatud andmete vaba liikumine Euroopa Liidus. septembris nõudejate nagu komisjon esitas ettepaneku määruseks tagamaks äh, isikustamata andmete vaba liikumise Euroopa Liidus. ja mina ise olen kogu oma tööelu tegelikult kulutanud selles valdkonnas. ma tean, et andmed on loomulikult digimajanduse keskmes ja innovatsiooni keskmes. ettepaneku eesmärgiks on lihtsustada andmete liikuvust, vähem piiranguid kasutada andmete lokaliseerimise kohta. meie komisjon koostab arvamuse, vastutav komisjon on muidugi IMCO. ja nüüd ma tahaksin paluda meie raportööril härra Krasnodemskilt tutvustada oma arvamuse peamisi punkte viie minutiga Teil on sõna. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak jak pan powiedział. Tänan väga, esimees. õigusloomeline algatus, millega meil tegu on, eriti oluline. Äh, tegemist on ühtse digitaalse turu teemaga. ühtne digiturg ja selle, äh, selle strateegia, seal on erinevaid äh, aspekte, kuid on üks ühine ühine tunnus ja selleks on isikustamata andmed. Nendel on oluline mõju tootlikkusele, majanduse edukusele, äh, SKT kasvule. me teame, et ettevõtted, kes kasutavad neid andmeid, tuginedes oma ärimudelile, on muutunud hiiglasteks, ülemaailmseteks tegijateks ja selliseid ettevõtteid on meil vaja ka Euroopa Liidus sellepärast ongi väga oluline see, et meil oleks selline majandus Euroopas, et see tugineks rohkem isikumasta, isikustamata andmete liikumisel. tervitame komisjoni ettepanekut. see on tähtis, et piiriüleselt tegutsevad ettevõtted saaksid hallata andmeid, mida neil on vaja oma tegevuseks, eelkõige isikustamata andmeid, on ratsionaalselt vaja planeerida tegevusi, ettevõtete strateegiat. siiamaani, nagu me hästi teame, praegused, praegu kehtivad sätted ei reguleeri isikustamata andmete liikumist liikmesriikide vahel on palju piiranguid, nii juriidilisi kui haldusalaseid, mis julgustavad ettevõtteid säilitama äh, liikmesriikides isikustamata andmeid. see oli tõsine takistus, mis äh, täna on endiselt äh, takistuseks tõepoolest ettevõtlusele, takistab siseturu ühendamist, takistab selle arengut seega tuleb midagi selles vallas ette võtta. nagu öeldud, tervitame me komisjoni ettepanekut. aga meie jaoks on tegemist alles esimese sammuga. see esimene samm, äh, äh, mis peaks viima täieliku vabaduseni, selleni, et äh, takistusteta liiguvad andmed me räägime palju andmete lokaliseerimisest, enesereguleerimisest artiklites neli ja kuus, pikemas perspektiivis võib-olla sellest ei piisa, tuleb minna kaugemale, tuleb mõelda ligi, andmete ligipääsetavusele, näiteks andmete tootmisele. selleks, et õigusakt saavutaks oma eesmärgid, selleks on vaja teatud muudatusi artiklis kuus, eelkõige mis puudutab andmete kaasaskantavust, ei tohi olla tõkkeid, mis tuleneksid äh, regu-, regulatsioonist endast. seepärast äh, tuleb rääkida eelkõige eneseregulatsioonist ja tuleb rõhutada seda, et andmete kaasaskantavus on vaba, teenuste vaba liikumise üks oluline aspekt. suunistes äh, peab olema tagatud ka kaastegutsemisvõime, vastastikune sertifikatsioon, kvaliteedisertifikaatide tunnistam-, tunnustamine, et ei oleks ka tehnilisi barjääre andmete vabal liikumisel. ja lõpetuseks rõhutaksin veel kord, et meile on see teema oluline, otsustava tähtsusega projekt me toet-, toetame seda ja praegusel hetkel on seda projekti veel vaja pisut äh, täiendada just andmete kaasaskantavuse osas. ja anname endast kõik selleks, et see õigusakt võiks võimalikult peatselt jõustuda. ja et äh, isikustamata andmete vaba liikumine saaks äh, konkreetselt ja kiiresti teoks Euroopa Liidus isikustamata andmetel on oluline tähtsus majandusele ja ühtsele digiturule, ärgem seda unustagem, suur tänu. suur tänu, härra Krasnodebski ja Rahvapartei nimel proua Virkunen. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, esimees, kolm minutit või kui palju mul kõneaega on? kõneaega, jah? nüüd ma siis alustan, kaks minutit isegi, tänan tänan, härra raportöör, pean ütlema, et mul ei olegi palju lisada, ma vägagi nõustun raportööriga selles osas, mis on andmete roll digitaalsel ühisturul. see on meie pea, üks peamistest prioriteetidest, ehitada üles digitaalne ühtne turg ja me teame, et andmed on kütus uutele tehnoloogiatele, seepärast on väga tähtis keskenduda andmete rollile täna. andmevood on äriprotsesside keskmes, eri, puudutab erinevat tüüpi, erinevate sektorite ettevõtteid, IKT-firmad, tootmine, põllumajandus, haiglad, elektriinfrastruktuur. me teame, et on väga suur äh, majanduspotentsiaal, samuti, mis on seotud andmetega eelmisel aastal. andmete turuväärtus Euroopa Liidus oli hinnanguliselt umbes kuuskümmend miljardit eurot, ligi kümneprotsendine kasv toimus ühe aasta jooksul ja nüüd äh, hinnatakse, et potentsiaal on, on aastaks kaks tuhat kakskümmend potentsiaal üle saja miljardi, nii et siin on tõsine potentsiaal, mis on takistuseks andmete liikumisel täna siseturul. see ongi digitaalse siseturu üks peamisi probleeme täna äh, sellised äh, takistused nagu andmete lokaliseerimise piirangud, digitaalne piirikontroll Euroopa Liidus, see ei sobi kuidagi kokku digitaalse siseturu ideega. seepärast tuleb sellised tõkked kõrvaldada. muidugi on tähtis ka see ettevõtete, nende kulude kontekstis, sest et praegu äh, säilitamissüsteeme tuleb äh, hetkel mitmekordistada ja see on muidugi väga kallis. ma olen raportööriga nõus, et see on oluline samm, aga ainult esimene samm see aitab kaasa konkurentsivõimelisele Euroopa liseturule andmete säilitamise ja töötlemise jaoks, aga on vaja rohkem meetmeid selleks, et võiks olla tõeline digitaalne ühtne turg ja takistamatud andmevood. andmemajandus tuleb üles ehitada ja seepärast lähitulevikus peame tegelema ka teiste andmete teemadega. ligipääs, usaldusväärsus, vastutus. me teame, et andmete vaba liikumine on digitaalse sihturu jaoks esma tähtis, seepärast on see määrus väga tähtis ja komisjoni ettepanek ka. suur tänu, härra Peterson Alde nimel. tänan, esimees. tervitame esiteks komisjoni ettepanekut, meie fraktsioon on üleskutseid teinud komisjonile juba mõnda aega arvestades äh, seda murettekitavat trendi, et järjest rohkem, on järjest rohkem rahvusriikide andmete lokaliseerimise nõudeid. me oleme üht, ühtse turu fragmenteerituse vastu, väga raske on idufirmadel näiteks tegutseda piiriüleselt. ühtlasi tuleks vältida selle fragmenteerimise väljakujunemist kõigepealt. küberjulgeolek samuti on tähtis aspekt. Eesti näiteks hakatas projekti, et oleks digitaalne suursaatkond, mis asuks äh, Luksemburgis, arvestades viimaste aastate küberrünnakuid, ühe andmebaasi asukoht ainult ühel territooriumil muudab haavatavaks küberrünnakutele, see on selge. andmete vaba liikumine eeldab usaldust, seepärast artikkel viis andmete kättesaadavus kompetentsidele ametiasutustele väga tähtis. sageli kasutatakse riiklike andmelokaliseerimise andmete puhul argumenti, et kui kasu, kui andmed säilitatakse teises liikmesriigis, siis äh, see on probleem. samuti tuleb tagada, et kõik liikmesriigid tagavad kõrged küberjulgeoleku standardid, kaasa arvatud äh, lõpp-punkt krüpteerimise ehk et kõik äh, sellised andmed oleks turvaliselt säilitatud. aga võtmetähtsusega on see, et äh, erandite nimekirja ei, ei pikendataks, andmete lokaliseerimine tohiks olla õigustatud ainult julgeolekukaalutlustel. kui me lisame midagi siia nimekirja, siis seab ohtu kogu õigusakti eesmärgi. suur tänu, ootame edasist koostööd kolleegidega selle arvamuse kallal. suur tänu, härra Pedersen ja nüüd proua Moody, asendate härra Kovat siin. tänan väga. Äh, Jeppe Kohvolt, variraportöör, kahetseb, äh, et ta ei saa kohal olla siin sotsiaaldemokraatide nimel. ta on teisel olulisel kohtumisel Parus, aga tema nimel sõna võtta esiteks tahan tänada raportööri eh, tutvustuse eest kõigepealt eh, ja see ka, et meil oli esimene mõttevahetus sellel teemal. aga ettevaatust. mulle meeldib see algatus, ma arvan, see oli vajalik algatus, see on õigeaegne, järjest rohkem on neid liikmesriike, kes hakkavad kasutama õigustamata andmete lokaliseerimise nõudeid need protektsionistlikud meetmed tekitavad äriettevõtetele barjääre kõikjal Euroopa Liidus, eriti VKE-dele. suurtele ettevõtetele kakskümmend kaks äh, erinevat õigussüsteemi on kindlasti takistus, aga neil on tehnilised vahendeid, raha, ressursid selleks, et andmeid äh, lokaliseerida kõikides liikmesriikides, kui vaja. seda aga ei saa teha väikesed või isegi keskmise suurusega ettevõtted, kes tahavad tegutseda piiriüleselt vähem on ressursse, vähem on tehnilist ekspertiisi ja see tähendab seda, et äh, et rohkem lokaliseerimisnõudeid toob kaasa suuremad kulutused ja kuna VKE-del ei ole ja VKE-del ei ole siis äh, võimalik tegutseda piiri taga, see on täpselt risti vastupidi sellele, mis on äh, ühtse digituru eesmärgiks. kui me tõesti usume Euroopa digitaalsesse digiturg, ühtsesse turgu, siis me peame kõrvaldama need äh, tõkked andmete voogudelt. peame tagama, et me ei muuda asju keerukamaks, kui nad juba seda on. kuid üks asi veel. tegemist ei ole isikuandmetega. selle jaoks on meil üldine andmekaitse direktiiv ja siin ma tahaksin garantiisid, et ei oleks kattuvaid sätteid või kokkupõrkeid erinevate õigusaktide vahel ja seepärast oleksin tänulik, kui komisjoni esindaja selgitaks seda küsimust või annaks meile tõesti kirjaliku kinnituse. samal ajal tuleb vahet teha era- ja mitte eraandmete vahel. paberil võib see tunduda selge, aga tegelikult reaalelus ei ole piir tingimata väga hästi paigas, ettevõtted kindlasti tegelikult kasutavad mõnda, mõlemat tüüpi andmeid ja, ja samas ja siis tuleb hakkama saada kaht tüüpi õigusliku raamistikuga. tahaksin, et komisjon seda lähemalt selgitaks. ja kindlasti tuleb äh, liikmesriikidele öelda, et tuleb erandeid avaliku julgeoleku kontekstis. samas on vaja paremat äh, definitsiooni, mis see avalik julgeolek siis täpselt tähendab ja tuleb tagada, et see ei, ei saa tagaukseks õigustamatutele nõuetele ja veel kord suur tänu selle, nende esialgsete mõttevahetuste eest ja ootan huviga edasist koostööd raportööriga. suur tänu roheliste nimel, härra Dalunde. ordförande, ja det här är ju ett äh, intressant. suur tänu. väga huvitav äh teema ja eh, kindlasti on see ühtse digitaalse turu väljakujundami-, kujunemisele väga oluline element. siin on eh, suur potentsiaal digitaalteenuste turule arenemisele, et eh, uued saaksid turule siseneda, kuid detailides on asi. kõigepealt isikuandmed ja isikustamata andmed, nende puhul kehtib meil, kehtivad meil erinevad reeglid ja roheliste jaoks on oluline see, et kaitstakse üksikisiku väärikust ja et küberjulgeoleku või vabandust, küberturbe nõuetest peetakse kinni. see on asi, millele meie kavatseme kindlasti keskenduda. teine küsimus, koostalitusvõime erinevate Euroopa süsteemide vahel, meie rohelised oleme huvitatud sellest, et Euroopa Liit peaks seda tööd lihtsustama, praeguste teenuste ja tehnikate vahel peaks see koostöö paremini sujuma. meil on hea meel hea koostöö üle fraktsioonide vahel ja ootame siis edasisi arutelusid, suur tänu! Uh, now... suur tänu ja nüüd komisjoni nimel saab sõna härra Šastani. suur tänu! tegelikult ase Äh, direktor tulevaste võrkudega äh, tegelen ma härra Šastane meeskonnast, olen, tänan kutsumast. arutelu juba näitas, et äh, komisjoni liikmed on hästi tuttavad nende teemadega ja ettepanekuga. nii et võib-olla juba vastuseks ja ootame edasist koostööd muidugi. see on meelega lühike ettepanek, mille komisjon tegi. ei taha sekkuda liiga palju turgude tegevusse. tahame tehnoloogia neutraalsust säilitada, nii et me üritasime selged põhimõtted paika panna, neid on siin ka ju sel-, teie poolt selgelt äh, ka rõhustatud ja ka raportööri, variraportööride poolt. eesmärk oli tagada et meil tõesti on andmete vaba liikumine, et olemasolevad piirangud või tulevased piirangud, äh, seda ei, ei lubataks, selleks et meil võiks tõesti olla ühtne digiturg, aga tuginedes eelkõige äh, selgetel sätetel, mis puudutavad küberjulgeolekut, millel on mõju keskkonnale, kus siis andmed saavad vabalt liikuda. ja mitmed ka küsisid põhiline küsimus on, et tegemist on isis, isikustamata andmetega. meilt on juba küsitud proua Moody sotsiaaldemokraatide nimel äh, esitas selle kohta küsimuse, võin kõikidele kinnitada, et ei ole kattumist, ei ole kattumusi sätete vahel ega arvestades, et meie jaoks on oluline üldine andmekaitse prioriteet, see on priori-, direktiiv, see on olnud prioriteetne, definitsioonid on paigas seadusandjate poolt, määruses on selgelt öeldud, mis on isikuandmed, et need on olulisemad isikus, kui isikustamata andmed, mida puudutab antud õigusakt. see tundub, et see on liiga lihtne, aga ei ole me vält-, hoidsime siin ära riski, et neil oleks äh, kaks definitsioone, isikustatud, isikustamata, kui nad ei kattuks ja kui, ja et see, me hoidsime ära ka tulevased õiguslikud probleemid tehnoloogia arenguga seoses. isikustamata andmete definitsioon üldises andmekaitse direktiivis võimaldab seda, miks tulevikus kvanttehnoloogiat äh, kasutades on tegelikult äh, anonüümsed andmed kokku panna üksikisikutega, nii et tuleb olla väga ettevaatlik selle arengu kontekstis. mis puudutab avaliku julgeoleku definitsiooni, see tuleb muidugi lepingust, aga võin öelda, et see on selgelt ka kohtupraktikas Äh, näha. me ei hakka üksikasju lepingute kohta ütlema praegu, aga kohus ütles, et äh, avaliku julgeoleku äh, vallas peab olema tõsine oht, mis ühiskonna aluseid ohustab. see on juhis ka poliitika, julgeolekupoliitika vallas ja sellele peab vastama siis äh, piirangud, mis puutuvad konkreetset geograafilist valdkonda. kindlasti tahame teiega teha edaspidi ka koostööd ja jagada teie komisjonile informatsiooni selle kohta. näidete kohta kindlasti saame tuua teile näiteid, näiteks mis puudutab tegevust näiteks äh, energeetikasektori kontekstis tuuleturbiinid. see on telemeetria oluline valdkond, jällegi isikustamata andmed. aga äh, näiteks elektriarved. see muidugi kaasab ka isikuandmeid komisjon äh, oli väga tähelepanelik selles suhtes, et et väga paljud ettevõtted hetkel ei oskaks öelda, millised on isikustatud, millised isikustamata andmed, sageli neid säilitatakse samas seadmes, samas arvutisüsteemis. jällegi, isikuandmete kaitsereegleid tuleb siin rakendada, kui on aga kahtlusi, kui on mingi jälg isikuandmetest, siis seda tuleb kaitsta need et äh, nende teemadega tegeleb ka nõukogu. hea meelega jagame veelgi selgitusi, kui need arutelud edenevad parlamendis. ja lõpetaksin härra esimees öeldes, et äh, meil on väga hea meel teha parlamendiga koostööd, et ühiselt äh, kõik institutsioonid jõuaks nõukogu poolt digitaaltippkohtumisel seatud eesmärkide saavutamiseni, kus õigusloojaid äh, kutsuti üles järgmisel aasta keskpaigaks hiljemalt äh, vastu võtma seda õigusakti, suur tänu. ja nüüd härra Krasnodebski. suur tänu kõikidele äärmiselt huvitavate kommentaaride eest ja ma arvan, et me peame rääkima kõikidest nendest asjadest meie variraportööride kohtumise, kohtumistel. siis vaatame, kas on äh, võimalik juba päris head raporti projekti veelgi paremaks lihvida. loodan, et olete muudatusettepanekutega üsna päri. Thank you. okei okay.. suur tänu kuna me oleme ajakavast kenasti kinni pidanud ja nüüd siis sellest ette jõudnud, siis äh, tahaksin samas vaimus ka jätkata. ja nüüd läheme edasi ning äh, räägime äh, Brasiilia teemast, sellepärast et järgmine teema tuleb edasi lükata, kuivõrd meie esineja ei ole veel kohale jõudnud ja see kokkulepe on, puudutab äh, teaduslikku ning tehnoloogilist koostööd Euroopa Ühenduse ning Brasiilia vahel teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, siis ähm, selle arvamuste vahetuse jaoks on meil eraldatud kümme minutit ning äh, palun raportööril proua härra Tšokal tutvustada oma seisukohti. suur tänu, kallid kolleegid ja ähm, tege-, jällegi on siis see koostöö äh, ettepanek meie ette jõudnud, õige pea saate meie teksti ka. see Euroopa Ühenduse ja Brasiilia liit Vabariigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostööleping on kehtinud alates kahe tuhande seitsmendast aastast ning tänu sellele on saavutatud nii mõndagi teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas. Euroopa ning Brasiilia koostöö on olnud võimalik tänu selleni, sellele ning tänu sellele on saavutatud äh, märkimisväärseid tulemusi ning seetõttu on oluline sedasama tööd ka tulevikus jätkata. mina leian, et peame tegema kolleegidele ettepaneku selle koostöölepingu pikendamiseks viie aasta võrra, ka tulevikus tõenäoliselt toob see koostööleping meile palju kasu, tugevdab koostööd Euroopa ühenduse ja Brasiilia liitvabariigi vahelise äärmisteaduse ja tehnoloogia valdkondades mõistagi. suur tänu teile! suur tänu, härra Multso, grazie, signore, ütleb äh, härra esimees ja nüüd äh, Rahvapartei. Uh, härra Pusoi, suur tänu! tegemist on hea lepinguga Euroopa Liidu seisukohast biotehnoloogia, äh, info, kommunikatsioonitehnoloogia, äh, informaatika, mikro- ja nanotehnoloogia, puhas tehnoloogia, bioturvalisuses, äh, tervil-, tervishoid, turvalisus, kõik on olulised valdkonnad, kus tehakse koostööd ning nendes valdkondades oleks koostööst ka tulevikus kasu. ka juurdepääs tehnoloogiale on võimalik tänu sellele koostöökokkuleppele, meie toetame koostöölepingu pikendamist viie aasta võrra. osapooled leppisid selles aasta alguses kokku, nagu juba öeldud, selle eesmärgiks on julgustada, arendada ning soodustada osapoolte koostööd mainitud valdkondades ja teistes ühishuvi valdkondades, toetada üldiselt teadus- ning tehnoloogia uuringuid ning ma arvan, et meil on siin terve rida kasutegureid mängus ka Euroopa Liidu jaoks, nii et ma ei näe mingisugust põhjust, miks me ei peaks selle lepingu pikendamist toetama. aitäh! härra Sorino, sotsiaaldemokraadid. suur tänu! referido propôs a renovação deste acordo de cooperação científica e tecnológica entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil por mais cinco anos,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 Também destaco a assinatura em julho deste ano da Declaração de Belém, na emblemática Torre de Belém em Lisboa, em que a União Europeia, o Brasil e a África... Ja meil on ka äh, Lissabonis alla kirjutatud teaduskokkulepe, mis on äh, Mercosuri riikidega koostööd soodustanud. tegemist on siis uue koostööga, uue koostöö Äh, algatusega, mis on igati tervitatav. suur tänu, härra Sorino! väga tore, et te olete siin sillaks meil Euroopa Liidu ning Brasiilia vahel. härra Tšessak, Euroopa konservatiivid ning reformistid. suur tänu, lugupeetud kolleegid, aitäh, et andsite mulle sõna ning suur tänu ka raportöörile, et te selle sõnavahetuse sisse juhatasite. tõesti, Euroopa Liit ning Brasiilia on koostöös saavutanud nii mõndagi. Euroopa Liit ning liikmesriigid toetavad ühtse digitaalse turu arengut aga me peame vaatama ka Euroopa Liidu piiridest väljapoole ning tugevdama koostööd kolmandate riikidega. nagu Rahvapartei eelkõnelenud kolleeg, tahaksin ka mina rõhutada, et Brasiilia on äh, näiteks biokütuste valdkonnas ja põllumajanduse valdkonnas vägagi eesrindlik ning selles äh, vallas peaksime ka meie nendega koostööd tegema igati õigustatud peaks, tundub mulle ka põllumajanduse kaasamine sellesse lõpplepingusse. loodan, et Euroopa Parlament selle asjaga võimalikult kiiresti ühele poole saab ning me saame näidata üles toetust sellele juba laitmatule koostööle Euroopa Liidu ning Brasiilia vahel, mis toob kasu mõlemale osapoolele. suur tänu! ja härra Tšoka, palun teie lõppsõnavõtt. suur tänu. kallid kolleegid, nii nagu teisedki kolleegid rõhutasid, on tegemist olulise kokkuleppega ning ähm, seda koostööd tuleb jätkata ka tulevikus Euroopa Liidu ning Brasiilia vahel siin on tulnud mitmeid häid ettepanekuid, nii et me peame kindlasti arvesse võtma neid häid ettepanekuid oma tekstis, mille kallal me ühiselt tööd teeme. suur tänu teile! Like to... aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljateistkümnes detsember kaks tuhat seitseteist. ja nüüd siis meie tiheda päevakorra viimane punkt tegemist on siis äh, uuringuga ITRE komisjoni valdkonda kuuluva kolmandate riikidega tehtava Euroopa Liidu koostööpoliitika läbivaatamise kohta seoses Brexitiga. ning äh, täna esineb meie ees äh, härra Scott Marcus, kes on vanemteadur majanduse rakkerühmas Brügelis, kes on selle uuringu ette valmistanud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 me take this time to uh, go to the last item of the agenda. kasutame aega ära. ma juba teatan, millal on järgmised koosolekud, nimelt äh, seitsmendal detsembril kell üheksa koos ENVI komisjoniga hääletan aga juhtimise äh, üle. ja siis äh, järgmine kohtumine on juba uuel aastal üheteistkümnendal jaanuaril kella üheksast kuni kaksteist kolmekümneni Brüsselis. vabandan, see esimene kohtumine, mis oli plaanitud üheteistkümnendaks detsembriks, selle tühistasime. selle üle otsustasime koordinaatoritega täna hommikul nii et loodan, loodame, et vahepealse aja jooksul on meie külaline juba meie sekka jõudnud. Where is the study we uh, he will talk about? siin näete muuseas seda uurimist, millest äh, me täna räägime. kõigil no, kas juba on sellest oma koppe, oma versioon kodus või saab selle õige pea. Okay, while we wait for him, uh, Mr. Tsahma, we'll give some introductory words. oodates meie külalist, siis uh, väike sissejuhatav sõnavõtt, et ettekanne oleks lühem. suur tänu võimaluse eest raportit tutvustada, ütleb härra Sahman. töötasime selle uurimuse, uuringu välja selle aasta esimese poolaasta jooksul ning oleme püüdnud siis analüüsida erinevaid ITRE komisjoni töövaldkondi, teadusuuringute areng, tehnoloogia, väikeettevõtete areng, elektrooniline kommunikatsioon ning ähm, proovisime analüüsida, millised mudelid on äh, võimalikud koostöömudelid Euroopa Liidu ning kolmandate riikide osapoolte vahel. nii et iga mudeli puhul panime paika mõningad riigid, Norra, äh, näiteks EA, äh, siis Šveitsi, millega meil on päris erilised suhted ja siis äh, Ukraina, mis on osa meie energiakogukonnast, kus on väga huvitavad eeskirjad, mis äh, samuti seovad neid Euroopa Liiduga. laske aga käia, eks te ise teate, kes äh, peaks äh, rääkima asjadest. aga lõpuks ka meie tähtis külaline, ütleb härra esimees. härra Scott Marcus, te, ootasime teid, see ei ole teie süü, me oleme lihtsalt oma päevakavaga natukene ette jõudnud. ma vabandan, aga väga tore. kas me siis äh, äkki saame näidata ka meie slaide? väga tore kõigepealt mul on väga hea meel ja suur äh, au olla täna siin teie ees. tegemist on siis uuringuga, mille me läbi viisime ITRE komisjoni äh, tellimusel ning äh, tegime seda kevadel. minuga on kaasas kaks minu kolleegi Brügelist, meie teaduspoliitika ekspert ja kolleeg Sahman kes on energia- ja keskkonnaekspert ning projektijuht just läbi viidud teise uuringu küsimuses, mis käsitleb Brexiti mõju Euroopa Liidu energiasüsteemile. ja nüüd siis ähm, hakkame asjaga pihta. uuring ise hindab olemasolevaid Euroopa koostöömudeleid kolmandate riikidega ja kolmandad riigid on siis riigid, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. me äh, teostasime uuringu Euroopa Liidu perspektiivist lähtuvalt ega ei hakanud spekuleerima selle üle, mida Euroop-, mida Ühendkuningriik eelistaks või võiks potentsiaalselt eelistada. me lähtume Euroopa Liidu perspektiivist mudeleid on erinevaid, kõigepealt Euroopa Liidu äh, liikmelisus äh, on üks võrdlusalus, siis Euroopa majandusala äh, liikmelisus, siis kahepoolsed äh, kokkulepped ja EFTA liikmelisus nagu Šveitsi juhtum ning teised võimalikud koostöömudelid. analüüsisime nelja erinevat teemavaldkonda, elektrooniline kommunikatsioon, energia ja keskkond, teaduspoliitika ning väikeettevõtlus ning koosmeeprogramm. see oli siis meie töövaldkond me ei esita mingisuguseid soovitusi, me püüame pakkuda tausta, et te saaksite langetada teavitatud otsuseid. kolm erinevat mudelit siis. Euroopa Liidu liikmelisus, EEA liikmelisus ning Šveitsi juhtum. kui me vaatame Euroopa Liidu liikmeid, siis Euroopa Liidu liikmesriikides peavad peavad olema kõik äh, õigusaktid rakendatud. ka Euroopa Majanduspiirkonna liikmed äh, jõustuvad suurt osa õigusest, aga mõningad äh, valdkonnad jäeti välja Euroopa majanduspiirkonnast, nagu näiteks põllumajandus ning kalandus. Šveitsi juhtumi puhul on kümnete kaupa erinevaid kahepoolseid kokkuleppeid ja on valdkondi, mis ei ole üldse kaetud või eriti kaetud, teised jällegi on väga kaetud. nii et reguleerimisala on erinev tegelikult. ja teine erinevuste valdkond on ähm, Euroopa Liidu aktide äh, vastuvõtmise moodus. Euroopa Liidus direktiivid tuleb äh, võtta üle riiklikku õigusesse. Euroopa majanduspiirkonnas tuleb seda teha nii määruste kui direktiividega ning äh, Šveitsi juhtumi puhul võib äh, sõlmida kokkulepped selle kohta, kuid äh, ei ole mitte mingisugust äh, automaatset Euroopa Liidu õiguse muutuste ülevõtmist. siin näete ülevaadet energiast ja keskkonnast, kui tutvute raportiga põhjalikumalt ning raporti tutvustusega põhjalikumalt, siis näete tervet rida erinevaid tabeleid, püüdsime infot esitada teile tabeli vormis, nii arvasime, et nii on see kergemini seeditav ja nüüd näete siin siis jällegi Ühendkuningriigi liikmesriigina. Ühendkuningriik praegusel hetkel ning äh, hiljuti siis minevikus äh, on olukord selline ja raport räägib siis väga paljust taustast praegustest Ühendkuningriigi olukor-, praegusest Ühendkuningriigi olukorrast äh, kõikides nendes teemavaldkondades, mida me uurime. Ühendkuningriigil on siis äh, täisjõustamine, Norras on äh, väga hea jõustamine koos Liechtensteini ning, Liechtensteini ning Islandiga on tegemist samuti üsnagi suure Euroopa Liidu õiguse jõustumisega, mitte alati siseturu küsimuses ning varustuskindluse äh, vallas näiteks äh, on tegemist pigem koordineerimisega kui õiguse jõustamisega, aga üksikasjalikumat infot võime selle kohta esitada teile hiljem, kui soovite. Šveitsi puhul näiteks äh, ühtse turu õiguse jõustamise osas on jõustamine suhteliselt nõrk, Euroopa Liidu ettevõtetel on suhteliselt puudulikud tingimused mõningad eesmärgid on nõrgad ja nii edasi ning pigem on kooskõlastamine varustuskindluse osas, mitte sätted. Ukraina osaline nõustamine energiasiseturu osas, eriti kui me räägime kliimast, keskkonnast ning energiavarustuse kindlusest. selliseid tabeleid võite siis vaadata ka erinevate teemavaldkondade kohta meie uuringus. energia ja keskkond on üks asi, siis ähm, elektrooniline kommunikatsioon Euroopa Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmesus on aidanud ühtlustatult rakendada Euroopa Liidu elektroonilise kommunikatsiooni õigusraamistikku, see on aidanud ähm, kaasa mastaabimajandusele Ühendkuningriigis ning Euroopa Liidus. ning palju äh, on see aidanud kaasa ka majandusliku konvergentsi saavutamisele Euroopa Liidus. kui me võtame siin näiteks Norra, majanduspiirkonna liikmena, siis näeme, et tegelikult äh, plussid on praktiliselt samad, kahepoolsed kokkulepped Šveitsiga võrreldes äh, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesusega on olnud vähem tõhusad ning taganud vähem ühtlase äh, jõustamise ja, ja aida, ole aidanud kaasa ka majanduslikule konvergentsile. rändustasud on suuremad kui ülejäänud Euroopa Liidus, see on tõenäoliselt ka iseenesestmõistetav ja samuti ähm, mobiilkõne hulgimüügihinnad on kümme korda kõrgemad ja, ja neli korda isegi kõrgemad kui OECD keskmine. nii et äh, Šveitsi süsteem ei ole tegelikult eriti hästi taganud majanduslikku konvergentsi ülejäänud Euroopa Liiduga või Euroopaga. telekommunikatsiooni puhul analüüsisime ka vabakaubanduslepinguid kõigis neljas teemavaldkonnas analüüsisime vähemalt ühte riiki, kus on teistsugune koostöövorm Euroopa Liiduga. kui me võtame vabakaubandusleppe näiteks Lõuna-Koreaga, see on esimene uue põlvkonna vabakaubandusleping, siis äh, siin on päris hästi tagatud kahepoolne turulepääs aga regulatiivtasandi lähenemist see samas ei taga. peamiseks eesmärgiks oligi mittediskrimineerimine ning turule juurdepääs ning mõju on olnud siis piiratud turu liberaliseerimisele ning Euroopa Liiduga konvergentsiga. teadusuuringute poliitika. Horisont kaks tuhat kakskümmend on siin peamiseks instrumendiks ja nagu teiste raamprogrammide puhulgi on tegemist jällegi peamise instrumendiga, koostöömehhanism on väljaspoolt Euroopa Liitu, sellele viidatakse kui assotsieerunud staatusele, assotsieerunud liikmed äh, või nende liikmete äh, organid äh, saavad lähtuda samadest põhimõtetest nagu Euroopa Liidus iseselt näiteks. terve rida riike nagu näiteks Iisrael, ei ole ei ETA liikmed ega liitumiseelses staadiumis, aga saavad praktiliselt samasuguseid soodustusi. Ühendkuningriik, Norra, Šveits, kõik saavad rahastusvahenditest kasu ja kõik saavad ka kasu Euroopa Liidu teaduskeskustest, mille Euroopa Horisont kaks tuhat kakskümmend programm on loonud. väikeettevõtlus. siin on peamiseks vahendiks kosmeprogramm, mis algatati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. summad ei ole küll suured, aga samas võimendus on, on suur. kuuskümmend protsenti vahe, vahenditest läheb laenutagatisteks VKE-dele ning sellega tuleb kakskümmend, kakskümmend viis korda sama suur summa erasektori investoritest kaasa. ja sellest saavad kasutada liikmesriigid, Euroopa Majanduspiirkonna liikmed, kes ei ole seda teinud, Island on seda teinud, Norra, Liechtenstein mitte. aga COSME liikmelisus on võimalik äh, nendele liikide, riikide ja tõenäoliselt kasutavad äh, seda riigid, kus tuntakse huvi VKE-de toetamise vastu, on ka teisi võimalusi äh, teistele ettevõtlusvormidele et ühesõnaga, seda rakendatakse riikides, kus koostöö on konkurentsist tähtsam. mida me siis tuvastasime? kui Ühendkuningriik tõesti lahkub Euroopa Liidust, siis Euroopa Majanduspiirkonna liikmelisus oleks Euroopa Liidu perspektiivist kõige parem ning äh, jätaks alles samasugused soodustused äh, meie jaoks nagu Euroopa Liidu jaoks, nagu, nagu praegu on. kahepoolsed kokkulepped nagu Šveitsi juhtum aitavad samuti kaasa lähenemisele või konvergentsile Euroopa Liiduga, aga on vähem tõhusad. aga samas paremad kui mitte midagi Äh, on mitmeid puudujääke järjepidevuse äh, valdkonnas, majandusliku konvergentsi valdkonnas ning äh, Euroopa Liidu õiguse muutustega sammupidamise valdkonnas. energiaühendus Ukraina, selline mudel aitab tõesti kaasa ka õigus, õigusliku ühtlustamise valdkonnas üht lähenemisele aga ühtlustamise eeskirju võib-olla praktikas raske jõustada ja see aitab samas kaasa positiivselt stabiilsusele ning varustuskindlusele, aitab kaasa majandusliku keskkonnasäästlikkusele, aga praktikas ei aita tagada õiglast juurdepääsu nii õhu tõhusalt Euroopa Liidu ettevõtetele kohalikule kolmanda riigi turule. vabakaubandusleping ja Lõuna-Korea jällegi positiivset mõju võib täheldada ja teatavat lähenemist võib täheldada ka nendes valdkondades, mis ei olnud tegelikult vabakaubandusleppe äh, peavaldkonnad, nagu näiteks äh, hulgimüügi valdkonnas, kus äh, Lõuna-Korea ise sai aru kokkulepete kasulikkusest ning äh, vabakaubandusleping kasu-, lepingut kasutati selle muutuse argumendina Lõuna-Koreas. Horisont kaks tuhat kakskümmend ning Kosme, äh, nende puhul on oluline äh, saavutada tasakaal koostöö ning konkurentsi vahel Euroopa Liidu jaoks ning peab panema paika selle, milline milline tasakaal on kõige parem. kas me tahame rahastada äh, üksusi nendes liikides, kes ei ole enam liikmed, see on ka küsimus ja see sõltub võib-olla ülejäänud äh, koostöö kokkulepetest Euroopa Liidu ning äh, Kuningriigi vahel me rohkem ette ei valmistanud ettekannet, jätsime teile piisavalt aega küsimuste jaoks ning annangi nüüd otsad uuesti üle esimehele. suur tänu, äärmiselt huvitav kas äh, teil on küsimusi, proua Moody? What a surprise, the British üllatav, et äh, ainus Briti saadik äh, küsimustega välja tuleb. suur tänu selle uuringu koostamise eest. ja kordan igaks juhuks veel, et Ühendkuningriigi jaoks oleks muidugi kõige helgem tulevik Euroopa Liitu jäämine, aga kui see aset ei leia, siis äh, paar küsimust asjade kohta, millest teie ei rääkinud, kuid äh, mis otseselt puudutavad ka meie komisjoni tööd, vähemalt teie slaididel nendest äh, juttu ei olnud. näiteks teadusuuringute valdkond. ei rääkinud te Erasmusest ja ka liikumisvabadusest ei rääkinud, see on olnud väga suureks mureks paljudele. ja selles, ja see, mis puudutab koostööd, mis läheb kaugemale. teiseks, kas te olete kosmosepoliitikale ka tähelepanu pööranud? see on jällegi meie komisjoni pädevusvaldkonda kuuluv asi ja kui olete, siis äkki lisate midagi selle kohta? ja kolmandaks energeetika peatüki alt jällegi, meie komisjon tegeleb Euratomiga ja äh, osa sellest on jah, ähm, teadusuuringutesse puutuv teema, aga lisaks äh, sellele veel ka tuumapoliitika. Te ütlesite, rääkisite sellest, mis on saavutatud, äh, mis on paberil ja mis on tegelikus saavutatud, see on ka üks oluline punkt teinekord äh, meie võib-olla jätame mõned asjad kahe silma vahele selles teemas. kas on veel küsimusi well,? Uh, uh <clears throat> minul on mõned küsimused. proua Moody just ütles, et tema arvamus on, et uh, Brexit uh, toob kahju Ühendkuningriigile. mina arvan, et see on sama kahjulik Euroopa Liidule. vähemalt ja tõesti mind hämmastavad teiesugused institutsioonid, kes peaksid avaldama neutraalset seisukohta, nagu see tänane oli ja sellest on väga palju kasu. aga poolteist aastat on nüüd möödunud sellest rahvahääletusest. britid on tänaseks aru saanud, mis see tähendab, aga mulle tundub, et eurooplased mitte, mida see tähendab nende jaoks aga kui vaadata Horisont kaks tuhat kahtekümmet, siis äh, see on äh, suurepärane näide selle kohta, kui laastav mõju Brexitil on, kui äh, Suurbritannia selles ei osale. üsna mitu Brüsselis resideerinud kolleegi on öelnud, et riigid, kes on väljaspool Euroopa Liitu, ei peaks saama sama kohtlemist kui Euroopa Liidu liikmesriigid ja see tegelikult tähendab, teatud mõttes äh, riikide karistamist, sest näiteks Iisrael, nagu te ise ütlesite, on saanud samad tingimused. ja minu esimene küsimus ongi, et miks siis Ühendkuningriik ei saaks äh, sama tehingut äh, kui Iisrael, mis ei kuulu isegi Euroopasse, rääkimata Euroopa Liitu. ja edasi järgmine küsimus. Teiesugused institutsioonid, mis keskenduvad sellele, mis on vahepeal toimunud Teie esitasite oma uuringu täna, tegelikult oleks pidanud sellest kõigest rääkima enne rahvahääletust, et Briti rahvas oleks teadnud, mis neid ees ootab ja mis nad äh, selle hääle andmisega teevad. ja on ka teisi aspekte, millel ei ole ITRE-ga mingit pistmist äh, rände ja nii edasi küsimused, aga üldine hoiak Euroopas on muutunud. nii et teie institutsiooni jaoks, kas ei oleks äh, aeg öelda, et peetakse absurdset arutelu pehme ja, ja karmi Brexiti vahel? kõik teavad, meie siin ja teie, et tegelikult praegu on nii, et äh, kaks rongi täiskiirusel kihutavad teineteisele vastu ja tulemus on kokkupõrge. ja te ütlete, et ainus põhjus oleks äh, uus tehing Euroopa Liidu poolt välja pakkuda, et äh, katastroofi vältida, kas teie ei peaks seda mitte tegema? Teie institutsioonid, taolised institutsioonid? no kui te nüüd küsite, mis on meie institutsiooni roll, ütleb härra Markus, siis see, mida ma teile täna tutvustasin, on uuring, mille meie koostasime teie poliitikaosakonna jaoks ja sellised uuringud, äh, meilt palutakse neutraalsust kui te vaatate Brügeli teisi seisukohti viimaste aastate jooksul, siis äh, te näete, et minu kolleegid on ikka ja jälle öelnud, et meie arvame, et äh, Suurbritannial oleks kasulikum Euroopa Liitu jääda. ja on alati öelnud, et meie suhted äh, Suurbritanniaga on tähtsad ja loodetavasti need ei halvene rohkem kui vaja Brexiti tulemusena. see jääb ju küll nüüd natukene selle uuringu vaatluse alt välja see teema, aga me oleme üsna järjepidevad olnud oma seisukohtade väljendamisel antud küsimuses. ja mina arvan, et kogu see rahvahääletus oli väga öö, kahetsusväärne, ma arvan, et selle tagajärjed, ja see on minu isiklik seisukoht, mitte väga radikaalne küll, et selle mõju on Ühendkuningriigile minu meelest suurem kui Euroopa Liidule, sest Euroopa Liit esindab suuremat osa Ühendkuningriigi kaubamahust kui vastupidi. ja äh, loomulikult äh, vaatamata sellele on see asi halvaks uudiseks kõigile. on võimalik, et me oleme kavatsustest valesti aru saanud, aga tavaliselt tahame meie neutraalseid seisukohti esitada ja seda oleme teinud ka selle uuringu puhul. ma saan teist täiesti aru, see uuring praegusel kujul on neutraalne ja see ongi tema eesmärk. oleks võinud võtta see ka teise suuna, aga, aga ta on neutraalne. nüüd esimesed küsimused, mille esitas proua Moody. Teie küsimused puudutasid erinevaid valdkondi. kosmos. kosmosepoliitikat ei palutud meil, meil uurida ja me seda ka ei teinud, seda ei ole ei selles raportis kirja, uuringus kirjas ega ka energiasüsteemi puudutavas jätku-uuringus. nüüd Erasmus ja akadeemikute vaba liikumine. siin annaksin sõna öö, äh, kolleegile, doktor Föglerile ja energia ja tuumapoliitika, äh, ka selles osas võib-olla minu kolleeg, mida, kolleegil midagi öelda Need teemad puudutavad nii energeetikat kui ka teadusuuringuid. aga kõigepealt juurde Erasmuse vaba liikumine. jah, teadusuuringute osas äh, ei ole asi ainult eelarves, vaid me räägime ka teadlaste vabast liikumisest Euroopa teadusala. üks iseloomujoon ongi teadlaste vahetus ja tõhusam süsteem, nii et väga oluline Erasmus ei ole siin ainus oluline aspekt, ta on väga oluline programm, aga Marie Curie, äh, doktorijärgne õpe, äh, kõik see käib liikuvuse alla, neid äh, faase on väga palju erinevaid. me oleme oma uuringus näidanud ka seda, et kui tähtis tegelikult see teadlaste vahetus on mõlemale poolele selleks, et teaduse kvaliteet tõuseks ja et Horisont kaks tuhat kahekümne mõjud jõuaks kõikjale. Šveitsi mõjule keskendusime ka, see tuli väga selgelt välja. Šveits sai aru, et kui mobiilsust vähendada ja neid vahetusi vähendada, siis tegelikult äh, tuleks neile kahjuks asi ei ole selles, et sellest kaotaks muidugi ainult Šveits, vaid ka Euroopa Liit. nii et tõesti, see liikuvus on meie jaoks, on äh, teadlaste jaoks põhimõttelise tähtsusega. kosmose kohta. mõneti see on osa Horisondist kaks tuhat kakskümmend, aga Euroopa Liidu uued kavad on äh, natukene laiemad, kuid jällegi see on näide sellest, kui oluline on Euroopa Liidu liikmelisus, sest siis te oleksite osalised kõikides läbirääkimistes ja kujundaksite siis kaasa Euroopa seisukohta. assotsieerunud liikme staatuse puhul, nii nagu seda on praegu Šveits, siis see mitte ei ole ainult piiratud horisont kahe tuhande kahekümnega, vaid probleemiks on see, et iga kord, kui tuleb mingi uus äh, valdkond ette, siis tuleb eriläbirääkimisi pidada. ja selles mõttes see kosmosevaldkond on tõesti suurepärane näide selle kohta, kui raskeks elu läheb, kui liikmestaatus kaob. tuumatermoenergia, sellest räägib kolleeg, ka sellega me tegelesime natukene. Euroopa Liit on ITER-i projektis osaline aga seal on ka teisi äh, liitunud riike, see on valitsustevaheline korraldus ja selles osas Suurbritannia võib äh, selles projektis kaasa luua, aga loomulikult iga kord tuleb sõlmida üksikud lepingud, mis loomulikult teeb asja keerulisemaks võrreldes nüüd liikmestaatusega see, mida te, härra Henkel, ütlete, on väga oluline, mitte ainult äh, Ühendkuningriigi jaoks ei ole see küsimus oluline, kas me võidame või, või kaotame. teadusuuringute puhul äh, on selgelt näha, et mõlemad pooled võidaksid liikmelisusest mitte ainult eelarve mõttes, sest et see on nagu nullimäng, aga Euroopa teaduspoliitika kõige suurem hü-, hüvang on see, et kujuneb Euroopa ühtne teadusala, mida suurem see on, seda rohkem on kasu sellest kõigile. nii et teadusuuringute puhul on küll olukord väga selge, kui Ühendkuningriik lahkuks, siis see oleks ka Euroopa Liidu jaoks väga kallis asi. nimelt Euroopa teadusala kuivaks kokku, liikuvust oleks vähem, tippteadust vähem, sest et piiranguid oleks rohkem ja selle positiivset mõju ka vähem nii et teadusuuringud on kindlasti see valdkond, kus võiks panustada sellele, et selgemalt tuleks välja see, et äh, kõigil oleks liikmelisusest kasu ja et oleks võimalik leida selline korraldus, mis oleks li-, täisliikmelisuse kõige sarnasem. kas me oleksime pidanud selle uuringu esitama enne rahvahääletust? tegelikult äh, need arvud olid teada enne seda rahvahääletust ja väga paljud majandusteadlased sellele viitasid, aga ei ole väga lihtne leida kõlapinda analüütiliste uuringutega, see ei ole muidugi vabandus ja üritame oma eh, tulemusi, tea-, tulemustest teavitada avalikkust nii palju kui võimalik. kas peaks uue tehingu valima, mina arvan, kindlasti peaks et jätta selja taha see, mis on juhtunud ja leida nüüd lahendus kõigile rahuldust toov. ja teadusuuringute valdkonnas kindlasti on võimalus leida lahendus, loodetavasti aga ei lähe see lehmakauplemisele. härra Markus, ühest punktist räägiksin veel, enne kui veel Georg sõna saab ta tõi Šveitsi näite. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Šveitsis korraldati rahvahääletus, kus jutuks oli, kus otsustati panna sisse sõidule, sisserännanutele kvoodid ja tulemuseks oli see, et väga drastiliselt langes Šveitsi poolt teadustaotluste arv grantideks. ja seda riigist, kus on väga tugev teaduskeskkond ja, ja kindlasti nad äh, on äh, oma seisukohti hakanud kaaluma nüüd üle, sest et äh, tõesti vahendid, mis on teadusmaailmale nüüd seal kättesaadavad, on oluliselt väiksemad kui varem. ja võib-olla mõned sellele näitele, selle näite põhjal võiksid teistmoodi läheneda. doktor Sakman, ma viitan ühele raportile, mis või uuringule, mis sellel nädalal välja tuli ITRE komisjoni tellimisel. me keskendume seal energiasektorile, see on sada kolmkümmend lehekülge pikk. ma ei hakkaks igat lehekülge siin tutvustama, aga peamine järeldus, mis me teeme, nii nagu ka muude valdkondade puhul, on see, et kahekümne seitsme järele jäänud liikmesriigi mõjud siis energiasektorile konkreetselt on üksikud on teatud süsteemid, mis on sellest oluliselt mõjutatud, näiteks Iirimaa ja Iirimaa võrk ja kuidas nemad on ühendatud ülejäänud kahekümne kuue liikmesriigiga, see on äh, väga raske küsimus. ja ilmselt äh, tulevad päris huvitavad äh, pakett-tehingud välja sellest Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, aga on teisi valdkondi, nagu näiteks Euratom või turul osalus seal äh, on muidugi äh, liikumisruumi Ühendkuningriigiks vähem, aga ilmselt väga pikad arutelud tulevad veel Euratomi kohta, kes, kellele kuulub mis Euratomis äh, konkreetselt varast rääkides ja siis investeeringud. ja praegu tundub, et Ühendkuningriik kavatseb ka Eurotomist lahkuda, kuigi võib-olla formaalselt see ei olekski vajalik. Renkel, suur tänu! ma ei taha selle komisjoni esimehena nüüd midagi lisada, aga lihtsalt tavaliikmena siin Euroopa Parlamendis öelda, et need meist, kes kahetsevad Brexiti otsuse üle, minu meelest meil on praegu ainult üks võimalus vähikäik anda sellele protsessile, ainult üks. nimelt, et Euroopa Liit pakub brittidele uue ettepane-, uue tehingu muidu britid lähevadki ära. ja ma arvan, et äh, me peaksime natukene sõnakamalt rääkima sellest, mis on Brexiti kahjud Euroopa Liidule, sest see, mida see tähendab brittide jaoks, see ei pane kindlasti Brüsselit oma meelt muutma. see oli minu tagasihoidlik seisukoht. ja sain täna teilt palju uut infot juurde mina veel ei ole brittidest loobunud, ma olen Saksamaalt pärit. ja ma mäletan, et õnneks meie lahingu Suurbritanniaga omal ajal kaotasime, nüüd me peaksime ka võitma selle lahingu Suurbritannia nimel. see oli meie viimane päevakorrapunkt, kallid kolleegid, muud küsimused? kas neid on kellelgi, kui ei, siis sellega on tänane istung lõppenud, head õhtut!